Good morning, friends. This is our... tere hommikust, sõbrad! tegemist on viimase tööhõivekomisjoni koosolekuga enne suvepuhkust. oleme natukene ajast maha jäänud, sellepärast peame me olema väga tõhusad, peame kinni pidama ajast, sest meil on siin inimestel rongid, lennukid broneeritud ja nad peavad jõudma oma transpordivahenditele, nii et ma loodan, et te olete nõus, et peame olema hästi tõhusad. kas me võime päevakorra kinnitada? jah, kõik keeled on olemas, välja arvatud malta, horvaatia ja iiri keel viieteistkümnenda, kuueteistkümnenda ja samamoodi ka tööhõive ja naistekomisjoni koosoleku protokollide kinnitamine, kas me saame nad kinnitada, jah. ja siis päevakorrapunkt number neli. puuetega inimeste õiguste konventsiooni osalisriikide konverents üheksas äh, konventsiooni osalisriikide konverents toimus neljateistkümnendast kuueteistkümnenda juunini New Yorgis ja parlamendi poolt äh, härra Kosa ja proua Stevens osalesid sellel üritusel, mis oli siis seotud selle konverentsiga. ma annan nüüd sõna proua Stevensile, et ta saaks meile anda informatsiooni selle konverentsi kohta ja näidata meile ka kuueminutilist videot selle konverentsi kohta. nii et ma annan sõna proua Stevensile. aitäh, proua esimees, kallid kolleegid, tere hommikust kõigile. ma annaksin teile informatsiooni konverentsi kohta Äh, osalisriikide konverentsi kohta ÜR New Yorgis, see toimub igal aastal ja kõik konventsioonile alla kirjutanud osalisriigid siis äh, osalevad sellel konverentsil selleks, et eelmist tööaastat hinnata ja ka tulevikku vaadata. selleks, et kogemusi vahetada ja ma olen väga tänulik, et Euroopa Parlament ja Euroopa Liit said olla esindatud New Yorgis. selleks, et äh, kolleegidele infot anda, oleme me teinud väikese video, nii et ma palun teil nüüd seda videot vaadata. subtiitrid äh, on hollandi keeles ja ka kõne on siin hollandi keeles, nii et äh, hääl ei ole siin alati kõige parem, nii et sellepärast äh, äh, tuleb võib-olla natukene pingutada kuulamisel ja tõlgid saavad seda ka tõlkida. nii et ma palun nüüd selle video käivitada hallo, ich sah hier in ma seisan siin ÜRO hoones New Yorgis ja praegusel hetkel tulevad siia mitmed riigid selleks, et puuetega inimeste õigustest rääkida. kümme aastat tagasi ÜRO Peaassambleel sellele lepingule kirjutati alla ja sellest ajast tulevad erinevad riigid kokku selleks, et hinnata, tagasi vaadata, üksteiselt õppida, kogemusi vahetada ja üheskoos järele mõelda järgnevate aastate poliitika üle ja praegusel hetkel selline kohtumine minu selja taga toimubki. peale selle on veel terve rida kõrvalüritusi, konverentsid, töörühmad ja ka täiskogu istung ja kolm päeva käisin ma erinevatel kohtumistel, palju oli seal ka äh, pimedaid kurte ja tummasid, kes võtsid sellest kohtumisest osa Dit is de Europese agenda voortdurend bij de VN. siin on eh, Euroopa esindaja ÜRO juures, samamoodi on siin ka Uus-Meremaa puuetega inimeste küsimuste eest vastutav minister. siin on proua Laura Songo eh, Burkina Fasost, eh, rahvusliku solidaarsuse minister. Ik heb gesproken ma osalesin tä kahel täiskogu istungil, kus ma võtsin ka sõna ja samamoodi esitasin küsimusi ka teistel kohtumistel. ma tahaksin siin ka näidata, kuidas informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia võib olla väga tähtsaks abivahendiks, samal ajal aga peame hoolitsema selle eest, et mitte kedagi ei jäetaks kõrvale, sellepärast et arvutid, tahvelarvutid, nutitelefonid on vajalikud selleks, et kasutada ka internetti. see maksab palju, teatud riikides on olukord parem kui teistes, me peame siin tõesti tähelepanu pöörama sellele, et äh, kui inimestel ei ole neid tehnilisi vahendeid, siis on nad äh, tõrjutud. mis sellelt konverentsilt välja tuli, oli see, et ma nägin, et puuetega inimesi kaasatakse üha rohkem, aga sellegipoolest on sellega probleeme. me peame pe,, peame, need puuetega inimesed peavad ise väga palju panustama, et neid äh, kaasatakse ja me peame rääkima puuetega inimestega, mitte nendest. peale selle on väga palju erinevaid teenuseid parandatud, nagu näiteks tõlketeenust. kolmandaks räägiti ka pagulasprobleemist ma käisin Jordaanias pagulaslaagris, nägin seal palju puuetega lapsi, ka mõningaid äh, täiskasvanuid, äh, kes olid kas kurdid või pimedad või neil oli mõni teine puue ja ma nägin, et neile ei pakutud mitte mingeid teenuseid. siin on mõned pildid nüüd Jordaania missioonist kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuus aga ma tean, et Jordaanias ja Liibanonis on kaks äh, tummade kooli, mis äh, pakuvad äh, siis õpetust lastele. Nad pakuvad erinevaid teenuseid, aga neil on vaja öö, rohkem finantsvahendeid, seda ei ole vaja väga palju. Neil on vaja rohkem raha selleks, et rohkem eksperte kaasata, kuigi mõned on seal juba kohapeal ja neil on vaja ka osta õppevahendeid. Neil ei ole väga palju raha ja sellepärast ei ole neil võimalik kõiki õppevahendeid osta ja sellepärast on neil vaja abi erinevalt, erinevatelt organisatsioonidelt selleks, et oma tegevust rahastada. ja me võime ja niimoodi tuleks samamoodi nendel koolidel pakkuda teenuseid ka pagulaslaagrites, neil on vaja rohkem vabatahtlikke, kes neid aitaks täpselt samamoodi, on vaja ka neil õppematerjali. midagi tuleb ette võtta selleks, et neid lapsi aidata, sellepärast et nad on meie tulevikuks, need lapsed on nüüdseks juba viis aastat olnud pagulaslaagrites, nad ei ole saanud mitte mingit õpetust, mõned üksikud küll, aga ülejäänud jäävad maha ja pagulaste hulgas on väga palju ka puuetega inimesi ja puuetega naisi äh, on kõige rohkem diskrimineeritud ja sellepärast tuleb nendele kõige rohkem tähelepanu pöörata. selle kõrval ei tohi me ära unustada ka puuetega lapsi, väga paljudes kohtades ei saa nad mitte mingit kooliõpetust ja ilma kooliõpetuseta on puuetega inimestel väga raske leida töökohta, nii et meil on veel väga palju vaja ära teha. aga see oli kohe kindlasti väga huvitav võimalus selleks, et kohtuda inimestega ja mõtteid vahetada. okei okay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 kolleegid, kui teil on küsimusi, siis muidugi olen valmis neile vastama, te võite mulle muidugi ka alati e-kirja teel küsimusi esitada, äh, kui te soovite teada saada rohkem puuetega inimeste õiguste konverentsi kohta. Euroopa Liit on sellele konventsioonile alla kirjutanud, nii et Euroopa Liit peab nüüd äh, nendest kohustustest ka kinni pidama. muidugi ka liikmesriigid on selle konventsiooni ratifitseerinud, kõik kakskümmend seitse riiki, välja arvatud üks, Iirimaa nimelt, seal äh, varsti soovitakse ka äh, seda konventsiooni ratifitseerida, ma loodan, et see juhtub varsti ja me saame siis üheskoos hoolitseda puuetega inimeste kaasamise eest, see on väga tähtis. puuetega inimesed ei ole teise klassi inimesed, aitäh! Thank you very much, madam Stevens uh.... aitäh! proua Stevens, ma olen veendunud, et me tuleme selle küsimuse juurde tagasi veel mitmeid kordi järgnevatel aastatel. Läheme nüüd päevakorrapunkti number viis juurde, majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta prioriteetide rakendamine. ma annan sõna proua Ribeirole, kes äh, on arvamuse koostaja, palun Bom dia, caros colegas. O processo do semestre europeu condiciona de forma direta. Aitäh. Forma muito vincada a vida dos cidadãos europeus. Ma räägin nüüd äh, küsimusest, mis otseselt puudutab Euroopa kodanike elu ja tegemist on koordineeriva äh, poliitikaga liikmesriikide poolt meil on siin tegemist äh, süsteemiga, mida ei saa kõrvale jätta, sest eriti siis, kui me soovime Euroopa, äh, et kodanikud Euroopa Liidust ära ei pöörduks tegemist on prioriteetse küsimusega ja sellepärast on väga tähtis ka tõesti äh, üleüldiselt analüüsida, kuidas äh, kodanikud äh, Euroopa Liitu tunnetavad. tuhat viissada tähemärki oli piirang ja sellepärast mul ei olnud võimalik siin üksikasjadele keskenduda, nagu näiteks tõukepoliit-, tõuk-, korrapoliitiliste reformide toetamine ja ka tööturureform Neid küsimusi on võimalik aga tõstatada muudatusettepanekute kaudu, mida on teil võimalik teha üheksateistkümnenda juulini. mida arvavad Euroopa Liidu kodanikud Euroopa Liidust? millised äh, peaksid olema meie prioriteedid, kui me räägime äh, Euroopa Liidust. Äh, see on ka tegelikult osa meie vastutava komisjoni pädevusest ja me ei tohi ka ära unustada suveräänsuspõhimõtet me peame ka sotsiaalsele mõõtmele rohkem tähelepanu pöörama. majanduslik areng ei ole iseenesestmõistetav, aga samal ajal majandusliku arenguga on võimalik kodanike eluolusid parandada ja selge on see, et me ei saa kodanike kaitset tagada, kui meil ei ole korralikult äh, struktureeritud majandust majanduslik ja sotsiaalne mõõde täiendavad üksteist, neid ei saa eristada. ma olen veendunud, et me kõik äh, oleme ühel nõul. Euroopa majandus äh, pool aasta puudutab ka tõesti majanduspoliitikat ja selle edusamme. aga tihti kaotame me äh, eesmärgi silmist, me unustame äh, ära selle, et me peame oma edusamme ka analüüsima. meil tuleb siin teha tähtsaid samme, Euroopa Komisjon on kolm äh, tegurid sisse viinud makromajanduslike tasakaalunihete hindamiseks, me oleme seda küsimust tõstatanud, aga seda tuleks veelgi äh, süvendunumalt äh, teha ECOFIN-i otsuseid tuuakse ka kogu aeg meedias välja ja me peame tõesti sellele rohkem tähelepanu pöörama, sest muidu kodanikud ei saa aru, et Euroopa Liidu kõige tähtsamaks ülesandeks on majanduse toetamine ja seda nii, et arvestatakse ka sotsiaalse mõõtmega. see peab olema meie ühiseks eesmärgiks ja selleks, et eh, üheskoos edasi minna, on meil vaja ka lähtuda üleilmsetele küsimustele, me ei saa lihtsalt majanduse ühele valdkonnale keskenduda ja ülejäänud maailma kõrvale jätta, me peame olema kohanemisvõimelised ja erinevatele poliitilistele arengutele peame me samamoodi olema võimelised reageerima. on väga tähtis, et eh, et me kaitseks majandust ilma, et me unustaks väärtusi, mille eest me võitleme. nõukogu ja äh, komisjon peavad äh, majanduspoolaasta erinevad äh, sambad tasakaalus hoidma, sest ainult selle tasakaaluga saame me hoolitseda selle eest, et majanduspoolaastal on ka sotsiaalsed tulemused Euroopa Liit, eriti just äh, sotsiaalministrite nõukogus, tuleb rohkem tähelepanu pöörata sotsiaalsetele küsimustele. sotsiaalsele mõõtmele suurema tähtsuse andmine tähendab ka seda, et me arvestame Euroopa Liidu institutsioonide kontrolliga ja järelevalvega. tähtis on tagada sotsiaalne ühtekuuluvus, ilma et me unustaks ära neid probleeme, millega me peame tegelema. pagulaskriis, põllumajanduskriis, sisejulgeolekukriis ja üleüldiselt kriis Euroopa Liidus. majanduspoliitilised, sotsiaalpoliitilised eesmärgid tuleb välja töötada, peale selle tuleb meil hinnata neid meetmeid, mida liikmesriigid välja töötavad praeguses erakorralises olukorras. nagu ma juba eelnevalt ütlesin, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ei karistada neid riike, kes ei pea äh, ka majanduskasvu ja stabiilsuspaketi nõuetest ähm, kinni. väga tähtis on tõesti hoolitseda selle eest, et äh, kokkulepetest peetakse kinni ja sotsiaalse mõõtme toetamist ei saavuta mitte ainult menetluslikest normidest kinnipidamise kaudu. ja sellepärast ma tahaksin toetada ühte ettepanekut, äh, nimelt seda, et Äh, meie arvamus peab olema sama tähtis nagu ka majanduskomisjoni raportöör. sotsiaalsed küsimused, tööhõive küsimused on täpselt sama tähtsad kui need küsimused, mida arutab majanduskomisjon. majanduspoolaasta küsimused on majanduskomisjoni pädevuses, aga te võite kindel olla, et mina kavatsen nendega teha koostööd, sest me soovime kõik üheskoos äh, oma eesmärk saavutada. järgmisena proua Rodriguez sotsiaaldemokraatide hulgast. aitäh, proua esimees. oma fraktsiooni nimel soovin teile öelda, et meie leiame, et majandus poolaasta praegune etapp on väga tähtis pärast Euroopa Parlamendi ühiseid jõupingutusi. me koostasime kolm raportit majanduspoolaasta kohta. nägime me, et meil on võimalik mõjutada neid ettepanekuid, mida Euroopa Komisjon teeb. praegusel hetkel me nüüd arutame äh, riigipõhiseid soovitusi ja hindame neid, aga tegelikult me soovime rohkem mõjuvõimu me leiame, et äh, Sofia tehtud töö on hea, aga me tahame siiski rõhutada järgmisi punkte. esiteks, meil tuleb hoolitseda selle eest, et Euroopa majandus poole aasta ja riikidepõhised soovitused oleksid selleks, et tõsta sotsiaalseid standardeid Euroopas ja et neid kasutataks sotsiaalstandardite kaitsmiseks, nende sotsiaalstandardite kaitsmiseks, mis meil praegusel hetkel juba olemas on. meil on mure sellega, kuidas praegusel hetkel ebakindlad töökohad levivad. me peame sellele tähelepanu pöörama. ja teiseks, tööpuuduse määr, mis ikka veel on väga kõrge paljudes liikmesriikides eriti just noorte tööpuudus, aga ka pikaajaline tööpuudus. me usume, et selle taga on makromajanduslikud äh, tasakaalunihked. Sofia toob selle kontseptsiooniga välja, me toetame seda ja me peame hoolitsema selle eest, et kui meie majanduskomisjon ja rahandusministrid räägivad tasakaalu nihetest, tuleb meil paralleelselt äh, rääkida ka äh, sotsiaalsetest tasakaalunihketest, need makrosotsiaalsed äh, tasakaalunihked, nendega peaks arvestama, kui me töötame välja sotsiaalpoliitikat ja majanduspoliitikat ja üleüldiselt me peaksime vaatama ka fiskaalpoliitikat, sest meie fraktsioon toetab eelarvepoliitilist vastutust, aga meie ei toeta liiga karmi eelarvedistsipliini, mis äh, õõnestab sotsiaalseid standardeid, investeeringuid ja töökohtade loomist. ja sellepärast äh, me leiame, et äh, see, et praegusel hetkel pannakse sanktsioone riikidele, ei ole õige. meie leiame, et fiskaalseid jõupingutusi riikide tasandil tuleb toetada fiskaalvõimekuse meetmetega euroalal. Neid ei ole praegusel hetkel veel olemas, aga me leiame, et nad on vajalikud ja me soovime, et vähemalt äh, tööhõive, äh, töökindlustus äh, välja töötataks, meil on selle kohta ka dokumendid, ja teiseks konvergentsimeede, need on meetmed selleks, et tagada ka sotsiaalne ja majanduslik konvergents Need on minu fraktsiooni jaoks tähtsad küsimused. aga see kõik on selleks, et äh, tuua välja see, millistes küsimustes me peame minema veelgi kaugemale. aitäh ja proua Trebesis, palun. aitäh, proua esimees. kõigepealt suur tänu raportöörile selle tasakaalus äh, ja konstruktiivse raporti eest, ma leian, et see on suurepärane alus meie tulevaseks ühiseks äh, tööks. majanduspoolaasta üheks kõige tähtsamaks aluseks on riikidepõhised soovitused ja ma leian, et äh, liikmesriigid peavad aru saama, et väga palju on veel vaja reforme läbi viia. kui Euroopa Liit pea, soovib säilitada riiklikku mänguruumi, tuleb äh, reforme läbi viia, eriti just seal, kus äh, liikmesriigid või siis ka piirkonnad teistest on maha jäänud. see probleem tõstatub eriti just euroalal, kus äh, riigid äh, sõltuvad just valuuta kaudu üksteisest. Mario Draghi oma praeguse madala intressipoliitikaga soovib saavutada seda, et äh, äh, liikmesriigid saaksid läbi viia vajalikud reformid. ta on öelnud ka, et ta on pettunud reformides ja me teame, kui raske on poliitikutel äh, Äh, teatud poliitiliste huvigruppide vastuseisuga reforme läbi viia. me peame aga toetama neid reformijõudusid äh, ja peame sellepärast säilitama siit Brüsselist ka surve. ja seda survet võib ju avaldada ka positiivses positiivselt. proua raportöör, ECR fraktsiooni jaoks on problemaatiliseks teie nõue lõikes kaks, et sotsiaalseid tegureid tuleks panna samale pulgale majanduslike teguritega. sotsiaalsed teenused tuleb kõigepealt välja teenida ja sellepärast äh, sõltuvad nad ka riikide majanduse tugevusest. Äh, raha ei kuku lihtsalt taevast sülle ja sellepärast äh, ma äh, soovitan teil tõesti keskenduda ainult majanduskasvule. aga brittide lahkumissoovi taustal peaksime me ka selgeks tegema, kuidas majanduskasv tekib, selleks et äh, inimesed tunnetaksid seda positiivselt. järgnevatel päevadel teeme me oma muudatusettepanekud ja ma olen veendunud, et meie koostöö kujuneb positiivseks, aitäh! Thank you uh,, Mr aitäh ja Alde nimel härra Kal-, Michel Kalbon, palun. Muchas gracias, eh, senora presidenta. aitäh, proua esimees. lühidalt lühidalt äh, austatud kolleegi arvamuse projekti kohta, mis on koostatud Portugali kolleegi poolt, keda ma sooviksin ka äh, õnnitleda Euroopa meistrivõistluste võidu puhul jalgpallis ja selles väga heas töödokumendis ma leian vägagi palju toetamisväärset. näiteks kui siin on kirjas, et ähm, tööhõivekomisjon peab saama suurema rolli ja meid tuleb, me peame oma hääle rohkem kuuldavaks tegema, et meid ka rohkem kuulda võetakse, kuulata võetakse tegu on sotsioökonoomiliste trendidega, mis eh, ei puuduta mitte ainult eh, majanduse poolt, sellega ma olen nõus, ja ka Euroopa Parlamendi eh, rolli tuleb parandada, sellega ma olen ka nõus. ja me näeme siin ka poliitilist vajadust oma kodanike jaoks, nimelt euroskepsise vastu tuleb võidelda aktiivse sotsiaalse samba kaudu. ja, ja teie võite alati loota eh, meile kui me teie liitlastele. ja, aga oluline on ka need kõik meetmed rakendada selleks, et Euroopa Liit oma eh, köitust ei kaotaks. nüüd kõigepealt sooviksin teile öelda, et kahetsusväärne on see, et siin on selline tähemärkide piirang, nii et ei saa teha mingisuguseid konkreetseid ettepanekuid. ei saa tuua ka konkreetseid näiteid, mis kirjeldaksid sotsioökonoomilist äh, aspekti ja ka mis puudutab saarte probleemi. nii et sellega on seotud nii Portugal kui Prantsusmaa kui ka teised liikmesriigid et ähm, selle teema kohta meil võiks ka olla konkreetne tekst. aga on olemas ka nõue, et komisjon ei saa neid eeskirju, ei soovi neid eeskirju äh, täita nii et äh, siin tuleks ähm, viidata ka sellele, et sanktsioonide süsteem on äh, täiesti äh, rumal, seda tuleks läbi vaadata ja seda tuleks uuendada ja ma üritan seda kohta tekstis ka omapoolsete muudatusettepanekutega ähm, mõjutada. sellepärast, et äh, meil on väga palju reforme, mis tuleb läbi viia, tuleb teha vastavaid jõupingutusi ja Aldo on sellega täiesti nõus, jah, struktuurireformidele tuleb panustada. me soovime juba ühiskonna olukorda parandada, aga aga me peame mõtlema ka Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu institutsioonide reformidele, nii et vastavat pakett on juba ammu surnud tegelikult ja sellest on kahju. ja nüüd me näeme ka neid probleeme, mis sellest tõusetuvad. Itaalia kolleeg kohe räägib meile ka ähm, sealsest äh, olukorrast, äh, kus nad äh, kui nad hakkavad neid samu instrumente kasutama, mida kaks aastat tagasi, see on kõik äh, näidanud, et see ei toimi. on tekkinud ka mõningad vead. ja mina kindlasti panustan võitlusesse ähm, ebavõrdsuse vastu. me olime juba peaaegu kriisist äh, väljumas, äh, sotsiaalne ebavõrdsus tegelikult võitleb ka majanduskasvu Ähm, vähenemise vastu. see ja me peaksime erinevate muutujatega arvestama ka oma poliitikates. näiteks ähm, ma ei, ähm, mis puudutab näiteks erinevaid indekse, ma ei mõtle siin ainult elektritarbimist äh, majapidamistes nii et äh, need indikaatorid, mis te välja tõite, need on tegelikult äh, tööhõive indikaatorid, töö, tööturu indikaatorid, mitte aga sotsiaalse ähm, ebavõrdsuse indikaatorid. ja nüüd, et, et majanduslikud ja sotsiaalsed indikaatorid oleksid äh, sama kaaluga, siin me peaksime ikkagi vaatama erinevate indikaatorite tähendust ja sisu aga ähm, vabamajanduse olukorras äh, otseselt äh, tööhõivet ei looda, kui ma siin viis protsenti tulumaksu tõstan ja siis äh, homme võtan tööle sada tuhat lisaametnikku, nii et me peame ikkagi vaatama indikaatoreid loogilises plaanis, vaatama, millised on nende indikaatorite poliitiline mõju ja veel lõpetuseks. minu meelest me peaksime ilma igasuguse kõhkluseta äh, tööhõive tehnilises plaanis mitte ütlema, et EFSI peaks keskenduma ainult nendele äh, riikidele kes seda fondi kõige vähem on kasutanud. eelkõige tuleks seda fondi kasutada just nendes riikides, piirkondades, kus töötuse määr on kõrgeim, kus see on tõesti juba krooniliseks muutunud ja kus see on täis, kus olukord on täiesti väljakannatamatuks muutunud ka noortele ja siin on jällegi oluline roll saartel, saarepiirkondadel. nii et selle asemel, et rääkida siin EFSi renatsionaliseerimisest peaksime me pigem vaatama, kui palju on tööhõivet suurendatud konkreetsetes Euroopa piirkondades. et see puudutab ka näiteks Extremadurat, teisi saari. nii et kindlasti ma, saate ka minu muudatusettepanekud, aitäh ja FTD Laura Agia. Grazie Presidente e grazie alla kolleeg. suur tänu proua esimees, suur tänu ka kolleegile selle arvamuse projekti eest, mille kohta mul on ka mõningad kommentaarid. nüüd, mis puudutab minu fraktsiooni seisukohta, siis kahjuks meie hinnang on olnud vägagi negatiivne nende ehm, mõningate punktide osas et me ei saa enam struktuurireforme läbi viia, sellepärast et struktuurireformid on negatiivselt mõjutanud äh, meie pensionireforme, mille tulemuseks on olnud ka mm, sellise nii-öelda sajatud see, et sajad tuhanded inimesed, kes on sattunud kuhugi halli tsooni, on lihtsalt kadunud äh, radarilt. nii et äh, nad ei, nad, äh, nad ei saa minna pensionile või soovivad minna pensionile, aga samas tegu on ettevõtjatega ja nad ei saa oma vanuse poolest veel pensionile minna ja seetõttu neil ei ole õigust pensionile ja samuti ei ole neil mingit sotsiaalkindlust, nii et tegu ongi siis äh, struktuurireformidega, mida oleks pidanud korralikult läbi viia, aga siin tehti justkui lageraiet ettevõtjate ringis. ja tulemused on täna näha. ja need andmed on veelgi katastroofilisemad kui struktuurireformide alguses, nii et uut, uusi töökohti ei loodud, vas-, hoopis vastupidi, palju rohkem on ebakindlaid töökohti tekkinud. ja kas me peame siis selliste struktuurireformidega jätkama? või siis see nimetatud hea koolireform, mis tegelikult midagi head endaga kaasa ei toonud. siin siin on tegu meil õpetajatega, kes enam ei tunne, et nende tööd väärtustatakse, et neid ennast väärtustatakse ja ja mõningates riikides isegi klassifitseeritakse neid poliitikutena. meil on loodud haridussüsteem, selline haridussüsteem, mille pärast me peame häbenema. meil on äh, mitmeid miljoneid vaeseid Itaalias äh, ja me ei saa sellist olukorda enam taluda. valitsus on ka mõningad struktuurireformid tagasi lükanud, see on äh, vägagi keerulise olukorra tekitanud ning me peaksime siis ainult ühe reformi läbi viima. ja mis puutub ja mis puudutab tulemusi, siis ähm, EFSI, EFSI tulemusi, siis äh, me teame, et äh, meil on ainult kaheksa projekti läbi viidud äh, tänu sellele fondile, aga samas neid tulemusi on ka lahjendatud ja suurte taristuprojektide puhul võib küll olla, et et laiaõiguslikke taristuid loodud ei ole, aga samas on ka surmajuhtumeid äh, juhtunud, sest Apulias oli näiteks äh, äh, surmajuhtum, oli õnnetus tänu sellele, et meil on seal ainult üherööpaline süsteem. me peame mõtlema ka siseriiklikule transpordile, nii et me peame pigem lünkasid ähm, sulgema ja täitma, mitte ainult laiaulatuslikele taristuprojektidele mõtlema aga me näeme, et nõukogu meie seisukohti ei toeta, me oleme näinud ka, milline on olnud nende suund parlamendiga võrreldes tööhõivepoliitika osas. me nõudsime rohkem sotsiaalset Euroopat ja sellega arvestamist ka majanduspoolaasta jooksul. ja kui me soovime, et nõukogus Euroopa Parlamendi häält ka kuulda võetakse, siis meil peab olema ka julgust oma sõnumit valjusti edastada, sellepärast et meie et esindame sadu miljoneid äh, Euroopa kodanikke ja meil on kohustused nende eest. ja Sofia, ma olen nõus äh, viimaste punktidega sinu projektis. sellepärast, et äh, see pakub ka koostöövõimalusi. ja me peame oma sõnumit hästi julgelt edastama. ja meid ei tohi karistada selle pärast, kui meie riigid otsustavad oma kodanike huvides töötada, isegi kui meile sunnitakse peale mingisuguseid absurdseid reegleid. ja lõpetuseks me teeme ka omapoolsed muudatusettepanekud, aitäh! aitäh, George Pahnen! suur tänu, äh, proua esimees! ka mina sooviksin äh, tunnustada Sofiat äh, selle väga hea arvamuse projekti puhul. ühe punkti kohta sooviksin omapoolsed kommentaarid esitada. Äh, mida ei ole siin kajastatud Sofia raportis äh, või projektis, aga võib-olla see äh, siia veel jõuab. see puudutab nimelt e-, nõukogus e-, ECOFIN ja EBSCO vahelist tasakaalustatamatust, nii et see on sümptomaatiline minu meelest Euroopa sotsiaalpoliitika jaoks. et niikaua, kuni meil ei õnnestu saavutada see, et EBSCO millel on sama kaal ja samasugused õigused kui ECOFINil, ehm, et et kui nad ei suuda seda vaatevinklit ehm, muuta, ei suuda me ka korralikku sotsiaalpoliitikat eh, kujundada. olulised on ka indikaatorid, me teame, kui olu-, kui keeruline oli siin mõni aasta tagasi sellesse kataloogi kaasata ka sotsiaalsed eh, indikaatorid ja see ja see jõu katsumine jõuab isegi meie liikmesriikide valitsustesse, näiteks minu koduriigis, kus on koalitsioon majandusministri ja kes on väga liberaalne ja sotsiaalministri vahel, kes on äh, siis sotsiaalsema poliitika edendaja, et ähm, siin tuleb ikkagi suurendada läbipaistvust äh, selle tasakaalumängu vahel, vastasel korral meie kodanikud ei saa enam sellisest poliitika kujundamisest aru, aitäh! aitäh äh, teie sõnavõttude eest ja aitäh ka proua Ribeirole. üheksateistkümnes juuli on muudatusettepanekute tähtaeg ja kakskümmend kuus september me hääletame ja siis juhtivas komisjonis on oktoobris selle vastuvõtmine. ja te soovite vist ka lõpetuseks sõna võtta, palun. suur tänu, proua esimees lühidalt. eelmisel aastal oli meil tegu äh, ka raportiga, mis äh, käsitles majandussemestrit ja äh, mida Euroopa Parlamendis vastu ei võetud ja seetõttu ma paluksin, et kõik kolleegid, kes maja muudatusettepanekuid esitavad, et te ka näitate nende muudatusettepanekutega, et me ikkagi üritame jõuda ühise seisukohani. et see ei ole väga keeruline. et isegi kui meil poliitilises plaanis, partei poliitilises plaanis on erinevad seisukohad ja see ongi ju tegelikult äh, demokraatia väärtus, siis sellegipoolest äh, meil õnnestub ühise seisukohani jõuda, kui me vastavat tahet üles näitame, kui meil õnnestub äh, leida selline ühine teema, mida me saame ka esitada Äh, mida ja kus me ei hakka ainult oma fraktsioonide punaseid jooni kajastama. ja sellisel juhul ka meie tööd ei seata jällegi küsimusele. meil on vaja majanduslikku poliitikat, samas meil on ka sotsiaalset äh, poliitikat vaja edendada, nii nagu kolleeg Paar ütles. meil on vaja tasakaalu EBSCO ja ECOFIN-i nõukogude vahel äh, saavutada. meil on vaja sidusamat äh, Euroopat. loomulikult tuleb siin arvestada ka äh, äärepoolsete piirkondadega, saare piirkondadega, näiteks siin Asooridega näiteks. nii et meil on vaja seda territoriaalse piirkondliku ühtekuuluvuse kontseptsiooni Euroopa Liidus vaja rõhutada. selleks, et leida üldine tasakaal. ja ma loodan, et teie muudatusettepanekutes ka lähtute sellest, et meil on väga vähe aega ja kui te muudatusettepanekute esitamisel äh, selliseid jõupingutusi teete, siis äh, raportööril on ka palju lihtsam teie seisukohti kajastada ja sellisel juhul on meil võimalik võib-olla jõuda sellise tekstini, mis täiskogus ka vastu võetakse. aitäh! aitäh teie arvamuse projekti eest ja nüüd läheme siis kuuenda päevakorrapunkti juurde, see on siis ähm, tööhõivekomisjoni vastutusalas olevate ametite põhikirja läbivaatamine ja siin on siis ZDFOP-i äh, Eurofondi ja ametite põhikirjad ja OSHA oma ka. ja nüüd meie kolleeg saab sõna lühikeseks märkuseks. Thank you very much, uh, madam chairman um.... suur tänu proua esimees, aitäh kutse eest, ma annan teile kiire ülevaate komisjoni tööst, mis puudutab äh, nende põhikirjade läbivaatamist kolme mainitud ameti vahel. kõigepealt siis äh, Euroopa Töötervishoiu äh, Amet, OSHA siis kutsehariduse koolituskeskus Sedefop ja Eurofond. Need kolm ähm, äh, ametit on siis need, mida see läbivaatamine puudutab seitsmekümne viiendast aastast on pärit nende põhikiri äh, CDFOP-i ja Eurofondi puhul ja hilisemalt siis OSHA puhul. siin on mitmeid muudatusi olnud, aga põhimõtteliselt on need olnud seotud lepingute või äh, muudatustega või äh, laienemisega. ühise läbi, lähenemise vastuvõtmisel nende kolme ameti puhul on komisjon aga alustanud tööd selleks, et äh, nende ametite põhikirjad äh, sellega vastavusse viia ja see on just see, mida ettepanekud käsitlevad nende kolme ameti puhul samuti. see kooskõlla viimine on osaline, nii nagu ta praegusel kujul ette on nähtud, see tähendab, et äh, kasutatakse võimalust täpsemalt äh, määratleda mõningad eesmärgid ja ülesanded selleks, et kajastada hiljutisi arenguid, mis on aset leidnud nii ametites kui ka Euroopa tööturul. ja täpsemalt äh, defineerida ka nende ametite roll selleks, et toetada komisjoni ja teiste Euroopa Liidu institutsioonide, liikmesriikide ja sotsiaalpartnerite vajadusi läbivaatamine loob samuti ka võimaluse äh, sisse tuua uued sätted, näiteks pettusevastased, äh, huvide konflikti vastased meetmed, äh, peakorterite loomine ja nii edasi ja harmoneerimine kavandamisel, aruandlusel kooskõlas ähm, finantsraamistikuga. juhtstruktuuri terminoloogia samuti viiakse kooskõlla nagu ma juba ütlesin, siis on tegemist osalise kooskõlla viimisega praegusel hetkel, sest paralleelselt äh, praeguste ettepanekutega viiakse läbi ka hindamine komisjoni poolt, äh, mis äh, otsib sünergiaid, mis võiksid potentsiaalselt olemas olla ja ka seda, kus võiks olla teatud kattuvusi nende ametite töös, mida ma just mainisin, ja ka, ja koolitusmõõde on sellega seotud. parlamendil on kasulik teada ka õiguslikku alust, mis on selle ettepaneku taustal, praegused määrused lähtusid artiklist kakssada kolmkümmend viis ja minnakse kolmesaja viiekümne kahele, lähtudes praegusest Euroopa Liidu ähm, õigusest äh, ja määruste läbivaatamine lähtub äh, selle valdkonna õiguslikust alusest, Eurofondi ja äh, OSHA puhul on see artiklis viiskümmend kolm ja Sedefopi puhul sada kuuskümmend kuus ja sada kuuskümmend viis ja sada nelikümmend üheksa. see tähendab, et äh, need on parlamendi ja nõukogu määrused äh, tavaseadusandliku äh, menetluse raames. lõpuks, mis puudutab ajakava, siis kolleegiumis on see ette nähtud augusti teises pooles, see tähendab, et põhimõttelises septembrist äh, alates alustab komisjon tööd äh, nende ettepanekutega, suur tänu! Äh, suur tänu, äh, proua Steinruck soovib esitada küsimuse. jaa, jah, suur tänu selle info eest. meie jaoks on just need ametid, mis otseselt Äh, tööhõivepoliitikat mõjutavad väga tähtsad. meie jaoks on tähtis, et need ametid oleksid sõltumatud, sest nad äh, annavad meile väga palju statistilisi andmeid, millest me lähtume ka raportite ettevalmistamisel meie jaoks on tähtis ka see, et tegemist ei oleks mingite komisjonide käepikendustega, vaid äh, nad peavad olema sõltumatud. see sõltumatus on meie jaoks väga tähtis ja ma arvan, et äh, suurem osa kolleege, tegelikult kõik kolleegid siin kojas ka leiavad, et see on eelduseks sellele, et me saaksime ka äh, objektiivseid raporteid kirjutada. ja just sellepärast on nendel ametitel vaja ka piisavalt ressursse, selleks, et nende põletavate tööturu probleemidega tegeleda ja me teeme seda teed ju üheskoos komisjoniga, sellepärast tuleb meil dokumente pidevalt hinnata, probleemid ei vähene ja me näiteks EDFOP-iga teeme tõesti väga palju koostööd, kui me räägime noorte tööpuudusest või ka äh, pagulaste integreerimisest tööturule ja tõesti, parlamendil on siis vaja ka kontrollitud andmeid ja ei saa olla nii, et see, need numbrid lähevad lihtsalt otse komisjonile ja meie jääme kõrvale. just sellepärast erinevate liikmesriikide statistika eelarveid ei või kärpida. Te rääkisite küll palju, aga mitte midagi konkreetset ei öelnud. meil on konkreetsed mõtted äh, konkreetsed ettepanekud ja sellepärast ma tahaksin teada, kas äh, te olete nõukogude kokkupanekute muutmise peale. me oleme siiamaani kuulnud, et sotsiaalpartnerite arvu tahetakse vähendada täpselt samamoodi nagu erinevaid äh, äh, ülesannet äh,, hierarhiat, hierarhiaid, nii et ma tahaksin teie käest täpselt teada äh,, kuidas see kõik otseselt meie tööd mõjutab, mis muutub meie jaoks, Euroopa Parlamendi jaoks? Äh, <clears throat> äh, tahaksin siinkohal rõhutada, et meie jaoks parlamendis on väga oluline see, et parlamenti kõrvale ei jäetaks äh, nende ametite tegevusest, sest neil on meie jaoks oluline tähtsus samamoodi nagu ka see, et nad sotsiaalpartnerite mõjust ei ole eemale jäetud, sest nemad on need, kes tugevdavad neid ameteid ja annavad sisu nende tööle, mis on meile oluline. seega oleks väga huvitav kuulda, kas on mingisugune põhjus siin muret tunda selles osas, sest siis peaksime me tegutsema, palun suur tänu, praegune ettepanek ei näe ette mingisuguseid muutusi, äh, mis puudutab kolmepoolset äh, iseloomu nende ametite puhul, tegemist on olulise elemendiga kolme ameti puhul, mida me siin käsitleme. ehk siis sellist lähenemist ei ole ette nähtud, et toimuks mingisugust äh, muudatust selle kolmepoolses iseloomus ja ka sotsiaalpartnerite kaasamises ei ole samuti ette näha muudatusi, aitäh! härra Stein, proua Steinruck, palun. väga hea oli kuulda, et põhimõtteliselt seda kolmepoolset äh, struktuuri ei muudeta, aga ma tahaksin teada, kas teil on äh, kavasid ka selle kohta, et vähe, muudetakse sotsiaalpartnerite arvu, kes on esindatud? palun äh,. aitäh nagu öeldud, siis ei ole ette nähtud praegust tegevust ja selle iseloomu muuta ja see puudutab ka praeguseid arvnäitajaid kolmepoolsete juhtimisstruktuuride puhul, aitäh. väga hea, me kindlasti käsitleme seda teemat veel kord aga praeguseks äh, piirdume sellega, aitäh, et tulite siia ja jätkame seitsmenda päevakorrapunktiga Euroopa Liidu kaks tuhat seitseteist aasta üldeelarve, kõik jaod. ja meil toimub arvamust äh, eelarve muudatusettepanekute läbivaatamine, mis puudutab äh, seda eelarve projekti kaks tuhat seitseteist aastaga muudatusettepanekus aruannetes on ära toodud ka need seitseteist ettepanekut pilootprojektide ja ettevalmistavate tegevuste osas. kuna esimees ei saanud siin täna olla, siis äh, tooksin välja mõned tema märkused äh, selle teema kohta nõukogu on juba ette näinud kahe miljardi euro suuruse kärpe lisaks kuue koma viiele eh, miljardile, mis on juba varasemalt ette nähtud eh, kaks tuhat seitseteist aasta eelarve kohta. ja härra Händel rõhutab, et see on kõige madalam eh, Euroopa Liidu eelarve maksete assigneeringute osas ehk siis kui tööhõive komisjoni liikmed sotsiaalprogrammide eest ei sõida, siis kõik sotsiaal- ja noorteprogrammide puhul mitte keegi eh, seda omalt poolt ei tee. ja selleks, et parlamendile anda hea läbirääkimiste mandaat eelarve osas järgmisel aastal, härra Hendel, eh, jääks kaks tuhat viisteist aasta eelarve eh, ridade juurde kõikide sotsiaalvaldkonnaga seotud teematega kus kaks tuhat seitseteist aasta ettepanek on madalam kui kaks tuhat viisteist aasta heaks kiidetud eelarve. see oli lühendatud versioon üldeelarve kohta härra Hendelilt fraktsioonide esindajad, kes siin on ja variraportöörid võivad nüüd sõna võtta ja öelda paar sõna selle kohta. härra Pirinski, see ei? või kes võtab sõna? rahvaparteist ei soovi keegi sõna? iseenda nimel, palun alustame proua Jasovlekaga ja Slovjetska. Ehm, suur tänu. aitäh, proua esimees. ma arvan, et me peaksime olema ambitsioonikamad äh, selles küsimuses, sest me näeme üha enam äh, suurenevaid probleeme sotsiaalpoliitika valdkonnas, mitte ainult põgenikekriisi raames, vaid laiemalt. seega meie komisjon peab ähm, tegutsema ja hakkama äh, seisma Sotsiaalfondi ja põgenike huvide eest, kes jäävad Euroopasse, meil on vaja Sotsiaalfondi ja meil on vaja rohkem raha sinna eelarvesse, aitäh! aitäh! härra Pirinski, palun! suur tänu, proua esimees! ma mõistan neid muresid, Äh, mis on esimees Hendelil, mida te meiega jagasite ja mida ka eelkõneleja just välja tõi. ma usun, et tööhõivekomisjoni ülesanne on aktiivselt protsessis osaleda nii aruteludes kui läbirääkimistes kaks tuhat seitseteist aasta eelarve osas esiteks, kuna meil on äh, see mure, mis puudutab äh, maksete assigneeringute äh, olulist vähendamist, millele te ise viitasite, ja lisaks sellele ka vahendite ümbersuunamist, mis olid määratud Sotsiaalfondile ja teistele sotsiaalprogrammidele muudeks eesmärkideks mul on küsimus ja palve komisjonile siinkohal. Nad peavad ennast väljendama palju selgemalt ja põhjendatumalt. miks on nad teinud sellise ettepaneku võtta ära tehnilise abi programmidest, sotsiaalfondist, Euroopa Sotsiaalfondist eriti just vahendeid, mis on seotud Euroopa poolaastaga see uus toetuskava, mida komisjon äh, on käivitamas, mis puudutab struktuurireformide toetust ja nad võtavad äh, tehnilise abi raha Euroopa Sotsiaalfondist. komisjon on öelnud, et üks põhjuse maksete assigneeringute vähendamiseks on seotud äh, aeglasemate programmide heakskiitmistega, viivitustega rakendamisel ja ametite määramisel, mis on vajalikud fondide haldamiseks aga samas ei ole üldse selge, kui aktiivne komisjon ise on olnud selleks, et äh, vajalikku tuge ja abi äh, anda aktiivsele koostööle liikmesriikidega, selleks et need viivitused aset ei leiaks ja me ei saa lihtsalt iseenesestmõistetavalt võtta, et on viivitused ja seega on vaja vahendid ümber suunata, see on täiesti vastuvõetamatu ja ma pöördun kolleegide poole, palun olge väga nõudlikud, nii nagu öeldi, selleks, et äh, säilitada need vahendid, mis on määratud äh, MFF-is ja võidelda sellest, et suurendada äh, teatud punkte, kus seda on kõige rohkem vaja, Euroopa Sotsiaalfond, nagu, nagu mainiti, ja kõige haavatavate fond, Need on vajalikud vahendid selleks, et ka rändekriisiga toime tulla. on täiesti selge, et väljakutse ulatus ületab täielikult need vahendid, mis on juba äh, olemas nendes kahes fondis. ilmselgelt äh, on nad ebapiisavad ei ole üldsegi mõistlik öelda, et äh, need on need allikad, millele me tugineme rändeväljakutsetega ja teisest küljest võtta raha eemale muudeks eesmärkideks. siin on mitmeid aspekte selle mure osas, mida ma teiega praegu jagan. ühest küljest äh, see, mis on öeldud leheküljest seitsekümmend seitse, kus komisjon äh, on öelnud järgmist, et meil on kõige haavatamate fond, mille maksete assigneeringuid ümber suunata, paigutatakse ja samal leheküljel seitsmekümne se-, seitsekümmend seitse on selgelt välja öeldud, et see fond on kiire kulutamise profiiliga, ehk siis on fond, kus on võimalik kiiresti vahendeid kasutusele võtta Äh, vastavalt prioriteetidele, aga samas äh, raha võetakse sealt jällegi ära. poliitilises tutvustuses on samuti avaldused, kus on öeldud, et on kombineeritud mõju, mis puudutab sisulist äh, ümberkavandamist äh, alarubriigis üks B ja lisaks äh, Äh, maksete assigneeringute arvestuse muudatused ja kas komisjon on mures ka teatud rahastamise vähenemise osas liikmesriikide poolt, äh, mis puudutab N pluss kolme reeglit ja mis meetmeid on komisjon kasutusele võtnud? mida komisjon silmas peab, kui ta räägib üks B alarubriigi ümberkavandamisest äh, mida sellega on silmas äh, peetud? Äh, lisaks äh, jagu null neli null kolm, mis puudutab kohtumisi ametiühingute esindajatega konsultatsioonide eesmärgideks. kas see on kaetud eelarvereas, mis puudutab ka pea, tööhõive peadirektoraati, ja kuidas on kavandatud äh, need kohtumised tööandjatega ja mis on see mõju üldisemalt, mida komisjon ette näeb äh, eelarvele äh, seoses Euroopa Sotsiaalfondi vahendite kasutamisega selleks, et põgenikke lõimida? lisaks mõned üldisemad teemad, mida tahaksin lühidalt mängida. üks, mis puudutab usaldusfonde, mida on loodud konkreetsetel eesmärkidel taaskord, äh, proua esimees, tundub, et kui komisjon ja liikmesriigid otsustasid, et on kiireloomuline vajadus, on ka kiireloomuline reaktsioon, aga minu arvates on vaja selget arusaamist ja tahet, et väljakutsed äh, tööhõive ja sotsiaalvaldkonnas ei ole mitte vähem kiireloomulised ja, ja nõuavad äh, samasuguseid reaktsioone, nii nagu nende usaldusfondise öö, loomisel ma ei räägi siin usaldusfondide teemast, vaid sellest, et on vaja piisavat reaktsiooni, mis puudutavad väljakutseid, mis on seotud ka kaks tuhat seitseteist aasta eelarvega, aitäh! suur tänu, proua Trevesius, palun ECR fraktsiooni nimel. aitäh, proua esimees meie fraktsiooni jaoks äh, on Euroopa Liidu lisandväärtus väga tähtis ja lähimuspõhimõttest lähtudes peaks Euroopa Liit tegelema ainult nende küsimustega, mille puhul on Euroopa Liidu tasand parem sellega tegelema kui alama tasemel liikmesriigid ja see põhimõte kahe tuhande kümnendal aastal kuulutati komisjoni poolt ka eelarvepoliitika üheks viieks põhimõttest. kuid praegusel hetkel oleme me olukorras, kus liikmesriigid peavad kärpima, säästma, nende mänguruumid on väikesed ja sellepärast on väga Äh, raske endale ette kujutada, miks Euroopa Liidu tasandil peaks kulutatama paremini kui liikmesriikide tasandil, kui me tõesti ainult nendes valdkondades kulutame, kus äh, meie kulud on, kulutused on paremad, äh, äh, saame me olla tõhusamad, me ei pea mitte rohkem raha kulutama, vaid raha tõhusamalt kulutama. ja mis puudutab seda ettepanekut, siis meile meeldivad kõik need äh, meetmed, mis on suunatud majanduskasvule, nagu näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend programm teadus- ja arengutöö jaoks, pagulaskriisi jaoks oleks võinud äh, kasutamata vahendeid äh, põllumajanduse eelarvelt või ka äh, äh, halduseelarvelt võtta. Euroopa Liit peab näitama ka ise, kust on võimalik säästa, mitte kogu aeg nõuda uusi vahendeid me toetame neid programme, millega lihtsustatakse turgude, turgudele juurdepääsu VKE-de jaoks, nagu näiteks COSME programm. mis puudutab noorte töötagatist, siis meil tuleb kohe kindlasti ja kiiresti hinnang ära oodata ja praegusel hetkel see programm piisavalt hästi ei tööta ja me ei saa lihtsalt rohkem raha nõuda programmide jaoks, millel on ilus nimi, aga mida, mis ei ole siiamaani ennast ära tasunud. Äh, kokkuvõtteks äh, tahan öelda, et me peame hakkama teistmoodi mõtlema. me ei peaks mitte riiklikke programme asendama, vaid olema lihtsalt äh, täienduseks. ainult siis, kui meie eelarve põhineb tulemustel, on meil võimalik olla tu-, edukas ja kodanike usaldusväärsus uuesti ka pikaajalises perspektiivis tagasi võita. aitäh, proua Haakin, palun! suur tänu, proua esimees ja vabandan, et ma hilinesin. loomulikult peame me sel aastal edasi liikuma ilma nõukogu seisukohad, mis ei ole meile kättesaadav. mitmed kolleegid on viidanud väljakutsetele, mis meie ees on, eriti seoses rände teemaga, nende lõimimise, rändajate lõimimisega. ja see, kuidas me raha kulutame, on väga oluline ja tegemist on tulemuspõhise eelarvestamisega kuidas seda nüüd sõnastada, see on vajalik, aga see ei ole ainus lähenemine, meil on ka vaja vajalikke vahendeid ja vahetevahel me unustame, et eelarve, eh, mida me vaatame on, on kümne protsendi võrra kärbitud eh, selles seitsmeaastases perioodis, see on kümme protsenti vähem, kui ta oli varasemalt kolleeg just ütles ka see, et äh, ra-, kasutamata raha ÜPP valdkonnast, mina hoian äh, silma peal, mis põllumajandusvaldkonnas äh, toimub ja ma võin öelda, et ma ei ole kuulnud, et oleks seal mingisugune raha jäänud ühise põllumajanduspoliitika raames kasutamata. mis puudutab tööhõive rida, eelarveridasid, globaliseerimisega kohanemise fond alles hiljuti äh, täiskogul kuulsime volinik Malmströmi sõna võtmas äh, kaubanduskokkulepete osas ja viitasime seal globaliseerimise fondi äh, nutikamale kasutamisele, seda kärbiti kolmandiku võrra ja tundub, et siin on ka veel täiendavad ettepanekud sellega seoses, ma ei tea, kuidas volinik võib öelda, et võiks arukamalt seda fondi kasutada ja ma ei tea täpselt, millest ta seal räägib. aga ausalt öeldes mul ei ole olnud aega detailselt seda kõike läbi vaadata, vaid pilgu peale heita, seega mul rohkem märkusi ei ole hetkel välja arvatud äh, see, et ma olen nõus põhimõttega, äh, mis puudutab tulemuspõhilist äh, eelarvestamist, äh, samas ma leian, et meil on vaja ka piisavaid vahendeid selle elluviimiseks, aitäh. aitäh, härra Peker, palun. aitäh, proua esimees, ma tahan lihtsalt hästi lühidalt kinnitada seda, et äh, esimees Hendeli lähenemist äh, Rahvapartei äh, toetab, me kavatseme ka teha muudatusettepanekuid, sest meie leiame, et tööpuuduse, noorte tööpuuduse ja ka rändeküsimuste puhul on vaja tööhõivekomisjonil väga palju ära teha ja muidugi tööhõivekomisjoni vastutavates eelarveridades tuleb tõesti ka majandustegureid nõuda ja nendest kinnipidamist, kuid arvestada sellega, kui palju on meie ülesanded kasvanud. ei näe ma siin küll mitte mingit mänguruumi, et me saaksime vähemate vahenditega rohkem saavutada. ma leian, et siiamaani me oleme olnud päris edukad, muidugi igal pool on võimalik alati olla natukene tõhusam aga põhimõtteliselt on äh, korralikult äh, tööd tehtud äh, ja praegusel hetkel me oleme tõesti teeninud sotsiaalse Euroopa filosoofiat. lõpetuseks on mul ka isiklik palve meil on jällegi siin Euroopas sotsiaaltoetuste suurepärane tulemus ette näidata. paraolümpiamängud, nende eelarve ei ole veel järgmiseks aastaks kinnitatud, meil on tuhandeid vaimse puudega inimesi, kelle jaoks on suureks motivatsiooniks need olümpiamängud. sinna juurde tulevad veel nende pereliikmed, tuhanded külalised, ajakirjanikud, nii et praegusel hetkel võime öelda, et selle sündmusega on meil võimalik väga palju ära teha puuetega inimeste kaasamiseks ja sellepärast ma palun, kallid sõbrad, toetage neid muudatusettepanekuid selleks, et me leiaksime eelarvevahendid äh, paraolümpiamängude korraldamiseks järgmisel aastal. Thank you uh,. Well, as already... suur tänu, nagu juba mitmed teist on öelnud, siis me räägime väga palju sotsiaalsest sambast, sotsiaaltegevuskavast ja sellest, kuidas me soovime muudatust, et tugevdada Euroopa Liitu ja Euroopa Parlamenti selles äh, valdkonnas. aga see ettepanek ei ole sellega kooskõlas, võib-olla komisjon sooviks öelda paar sõna, enne kui me lõpetame selle teemaga. kas komisjoni poolt soovib keegi sõna? palun. suur tänu, äh, kolleegid ei ole veel kohale tulnud, eh, kes seda teemat käsitlevad, saame neile selle info lihtsalt edastada. aitäh, see on tõesti tugev eh, sõnum ja loodetavasti eh, tagate, et nad saavad selle sõnumi ja kõneleme sellest veel ka hiljem. seega mis puudutab ajakava muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne viies juuli keskpäeval, hääletamine tööhõivekomisjonil kolmekümne esimesel augustil ning hääletus täiskogul kahekümne seitsmendal oktoobril ja ühisteksti hääletus täiskogul novembri lõpus aastal kaks tuhat kuusteist ja lähme nüüd edasi. päevakorrapunkt number kaheksa, investeerimine töökohtade loomisse ja majanduskasvu elavdamisse tegemist on meil arvamuse projekti läbivaatamisega, autoriks on Georgi Pirinski ja ma annangi kohe sõna raportöörile aitäh, proua esimees. selgituseks. me koostasime arvamuse komisjoni teatisele eelmise aasta detsembrikuust. tegemist on vastusega nõudmisele, et komisjon koostaks aruande läbirääkimiste tulemuse kohta, mis puudutab partnerlusprogramme ja operatiivseid programme, kus keskendutaks võtmeküsimusega tähtsustele liikmesriikide jaoks ja arvestaks ka siis uue programmiperioodiga aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. vastutavaks komisjoniks parlamendis on Regionaalarengu Komisjon. tööhõivekomisjon on kaasatud komisjon me oleme raportööriga arvamusi vahendanud, sest meie esimees Toomas Endel esitas protesti, ta ütles, et äh, tööhõivekomisjon peaks olema kaasatud parlamendi seisukoha väljatöötamisse. ja me leppisime kokku, et tõesti, et kaasatud komisjonina on meil Regionaalarengu Komisjoniga siin ühisvastutus mitmes küsimuses. siin on neli eesmärki, jätkusuutliku tööhõive tagamine, tööhõive liikuvuse tagamine, sotsiaalse kaasatuse tagamine, vaesusevastane ja diskrimineerimise vastane võitlus, investeerimine haridusse, koolitusse, kutseõppesse, elukestvasse õppesse, institutsionaalse võimekuse suurendamine nii ametivõimude kui ka teiste osapoolte äh, puhul, nii et äh, need neli prioriteete on väga palju seotud meie tööga. peale selle on meil vastutus Euroopa Sotsiaalfondi ja ühtekuuluvuspoliitika eelarve tagamise sotsiaalse kaasatuse ja äh, diskrimineerimise vastase võist-, võitluse puhul ja peale selle veel ka tööhõive algatus äh, nimelt Regionaalarengu Komisjon siin vaatab täpselt, milline on meie seisukoht ja me oleme aru saanud, et äh, meie oleme tegelikult vastutav komisjon, mis peaks selle nüansi puhul ka sõnastuse paika panema. esimeseks probleemiks, proua esimees, on see, et komisjon ei koostanud täielikku aruannet selle küsimuse kohta me räägime siin investeerimisest töökohtade loomise ja majanduskasvu elavdamise Euroopa struktuuri ja investeerimisfondide panuse maksimeerimisest. Äh, ühissätete määruse artikkel kuusteist toob selle väga selgelt välja, aga me ei, saime selle asemel hoopis mingi teatise. ja komisjon on öelnud, et nad ikka veel analüüsivad kogu seda valdkonda ja äh, sisutihedam dokument alles koostatakse ning äh, me peaksime väga selgelt ütlema, et me soovime seda sügavamat analüüsi ka näha ja eriti seda, milliseid meetmeid komisjon pakub välja, arvestades seda analüüsi, millega nad on siiamaani tegelenud. ja kuidas Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid soovitakse siis kasutada siis on kolm laia valdkonda, mis on selles teatises välja toodud ja mis tekitavad probleeme. esimene puudutab programme, programmide toimimist ning nende vahendite kasutamist. sada kaheksakümmend seitse programmi on praegusel hetkel Sotsiaalfondiga kaetud, seal on ka kolmkümmend neli programmi mis on suunatud äh, noorte töötagatise rahastamiseks ja tegemist on EFSi äh, äh, jaoks väga tähtsa etapiga. me peame täpselt vajadused paika panema just tööhõive ja sotsiaalvajadused ja me tõesti peaksime siin keskenduma sellele, kuidas need äh, programmid äh, toimivad, kas nad on kooskõlas kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkidega, nii nagu nad on ka riikidepõhistes soovitustes välja toodud, teiseks äh, eelarve aspekt, kuidas ressursse jagatakse programmeerimise faasis ja kolmandaks partnerluslepingud, ähm, mida tuleb ka väga täpselt jälgida, ma ei taha siin üksikasjadesse laskuda selle kolme punkti puhul selleks, et kolleegide aega säästa. põhimõtteliselt äh, äh, arvamuse eelnõus on kõik need põhimõtted ja vaated välja toodud pärast programmeerimist tuleb tegeleda ka rakendamisega ja siin on kaks küsimust. esiteks äh, amet, vastutavate ametivõimude äh, kindlaksmääramine ja siis ka eeltingimuste paikapanek. ma tahaksin siin mainida paari küsimust, mis puudutavad nüüd nende ametkondade määramist. praegusel hetkel ollakse selles protsessis äh, ajast maha jäetud liikmesriikidesse, ainult kuuskümmend kaheksa äh, saja kaheksakümnest seitsmest äh, programmist on siiamaani komisjonile teada antud ja üheksateist nendest on, äh, kuuluvad selle kolmekümne nelja programmi hulka, mis puudutavad töö tagamist kahe tuhande seitsmeteistkümnenda eelarves arvestatakse nende programmidega ja kõige suuremaks probleemiks on praegusel hetkel noorte töötagatis, kus praegusel hetkel ajast mahajäämine ei viivita mitte ainult rakendamist, vaid tegelikult äh, võib see tähendada seda, et äh, äh, ettepoole toodud rahastus tuleb võib-olla tagasi maksta eeltingimuste puhul komisjon on tunnistanud, et praeguste programmide käimalukkamisel on probleem sellega, et äh, liikmesriigid ei ole eeltingimusi täitnud. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuus kahesaja ühest tegevuskavast, mida oleks võinud äh, ESF-i kandi äh, rahastada, ainult seitsekümmend üheksa olid täielikult rakendatud ja mille puhul eeltingimused olid täidetud, aga sada kakskümmend kaks tegevuskavad vajavad ikka veel rakendamist ja nende eeltingimused tuleb veel selle aasta lõpuks täita ja see võib tähendada seda, et tegelikult kõiki neid tingimusi õigeaegselt ei täideta. ja sellepärast me peame nõudma, et vastutavad ametivõimud liikmesriikides koos komisjoni väga tugeva toetusega äh, tehnilise abi näol siis annavad kõik endast oleneva selleks, et need tingimused täidetaks selleks, et äh, vältida maksete peatamist. ja lõpetuseks tahtsin veel öelda, proua esimees, et äh, me ei saa endale lubada seda, et äh, tehniliste protseduuride taha takistub, takerduvad kõikide nende probleemide äh, lahendamised, meil on praegusel hetkel vaja majandust turgutada, me näeme, et lõhed liikmesriikide vahel suurenevad ja liikmesriikides ka erinevate piirkondade vahel, eriti just sotsiaalsektorite vahel ja sellepärast komisjon ei saa mitte mingil juhul äh, takerduda tehnilistesse küsimustesse ja on täiesti selge, et me ootame nüüd komisjonilt väga selget vastust, kuidas kõiki neid probleeme kavatsetakse lahendada. ja üleüldiselt äh, jällegi teatis ei ole rahuldavaks aluseks. Äh, me ei saa öelda, et sellega on komisjon täitnud oma kohustuse ja andnud parlamendile sügavapõhjalise analüüsi äh, koos äh, lahendustega nendele probleemidele, aitäh! aitäh, järgmisena proua Jaslovetska, Rahvapartei variraportöör. aitäh, proua esimees kriisist välja tulemine ei ole ainsaks probleemiks, millega Euroopa Liit praegu tegeleb. me peame ka stagnatsiooniga tegelema. Euroopa Liidul on hädasti vaja investeeringuid selleks, et majandus uuesti käima lükata ja taastada majanduskasv. Euroopa Liidu tõuke- ja investeerimisfondid on nüüdseks juba aastad olnud tega-, tegevad ja on loonud nii-öelda toetuste kultuuri. ja mida me nüüd praegusel hetkel näeme, on see, et äh, üha rohkem kasutatakse äh, väliseid rahastamisvahendeid strateegiliste investeeringute fond on midagi uut, äh, selle kaudu hoopis teistmoodi kaasrahastatakse investeeringuid ma arvan, et me peame kasutama seda võimalust ja rääkima selle muutunud lähenemise mõju tööhõivele ja tööturule. Euroopa Liidu pädevus suureneb, meil on äh, väga suur vajadus investeeringute järele, suurem kui kunagi varem. varem tuleb rohkem tööhõivele kulutada, eriti just äh, noorte töökohtadele ja peale selle tuleb äh, rääkida veel ka äh, julgeoleku ja pagulaskriisist. me peame mõtlema selle peale, kuidas rahastada majanduskasvu äh, eelarve kitsikuse perioodil. Euroopa Liidu eelarvel on siin roll mängida ja me võime tõesti seda kasutada selleks, et äh, võimendada avalikke, et võimendada erasektori investeeringuid samamoodi tuleb mõelda ka tööhõive toetamise peale. arvestades seda, kuidas olukord on muutunud, on härra Berinskil täiesti õigus, kui ta räägib sotsiaalfondi vahendite kasutamisest. toetused peaksid jääma. finantsvahendeid võib kasutada lisavahendina sotsiaalfondi vahendite kõrval, aga mitte ei tohi neid asendada. ma toetan äh, kolleeg Pirinskit äh, selles, et äh, meid tõesti huvitab see, mida komisjon ütleb. ja seda võiks kasutada kui võimalust leidmaks ka uusi vahendeid. kuna me oleme praegu välja töötamas arvamust Regionaalarengu Komisjoni raportile, keskendun mina just kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide täitmisele, nendele küsimustele, mis on seotud Euroopa Sotsiaalfondiga, inimtegurile majanduskasvus ja Euroopa Liidu kulutuste tõhususele. mul on väga hea meel selle üle, et Regionaalarengu komisjon ja Tööhõivekomisjon teevad koostööd ja ma arvan, et sellega me saadame tugeva sõnumi Euroopa Komisjonile ning me saame kasutada neid erinevaid äh, vahendeid äh, kõige tõhusamal moel ka tulevikus. Äh, mul on väga hea meel raporti lähenemi-, raportööri lähenemise üle ja ma leian, et see võib tõesti sillutada teed majanduskasvu jaoks tulevikus. aitäh! järgmisena saab sõna ECR fraktsiooni variraportöör härra Bashir, palun proua esimees, kõigepealt suur tänu raportöörile arvamuse eelnõu eest, mis minu arvates tõesti keskendub teatud kiireloomulistele küsimustele ja on väga hea tekst. ma arvan, et kõik siin kuulevad oma valimisringkondadest ja Euroopa fondide kasusaajatelt on see, et menetlused on väga komplekssed ja seega tuleb luua ka selle jaoks äh, töökohti ja meie komisjon peakski selliste töökohtade äh, loomist toetama. ECR muidugi toetab lihtsustamismeetmeid äh, tõukefondide ja investeerimisfondide puhul ja sellepärast me toetame raportööri üleskutset leida lihtsamaid menetlusi ECR on toetanud partnerluslepinguid, mis on kooskõlas lähimuspõhimõttega. me oleme eh, kuulnud, et neid ei ole nii hästi rakendatud kui kavandatud, aga kurss on õige ja ma loodan, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused hakkavad äh, mängima tähtsamat rolli kogu õigusloomelise rakendusprotsessi ajal. mis puudutab operatiivsete programmide käivitamise viivitusest, siis see ei ole mitte mingi uus probleem. eelmise rahastamisperioodi ajal nägime me sarnaseid äh, viivitusi, mis tõid perioodi lõpus endaga kaasa suuri eelarveprobleeme. kui komisjoni esindaja on kohal, siis kas nad võiksid meile öelda, milliseid meetmeid on ette nähtud selleks, et sarnane olukord ei korduks, kui äh, kahe tuhande kahekümnes aasta hakkab lähenema. veel kord suur tänu raportöörile ja ootan juba põnevusega koostööd temaga selles valdkonnas. aitäh, ALDE fraktsioonist, kas proua Haaken on esindaja? härra Kovatšov jääb hiljaks, ta on teel siia, nii et ma loodan, et ta jõuab siia enne, kui see arutelu lõpeb. siis kuuest ei ole kedagi, roheliste esindajat ei ole ka kohal, ka FTD fraktsiooni ei esinda keegi. härra Keerike soovis enne veel sõna saada no,. ei, siiski mitte, te ei ole huvitatud. Uh, we have um, managed to siis meil õnnestus uh, kõikidele, kellele peaksime sõna andma, sõna anda. ja pöördun nüüd komisjoni esindaja poole. oli väga intensiivne ja mitte alati viisakas viisakuse piiridesse jääv arutelu äh, kui EFSit loodi ja toona oli siis tegemist võitlusega majandus- ja tööhõive komisjoni vahel, kus me tõesti üritasime hoolitseda selle eest, et äh, ka tööhõive komisjon saaks sõna sekka öelda selle kohta, kuidas EFSi fond peaks toimima ja millised peaks olema need tulemused. väga palju lubadusi tehti. ja nüüd me istume siin. me oleme pettunud. mõned on isegi vihased sest me ei leia, et meie tööhõivekomisjon ei saa tegutseda nii, nagu peaks tegutsema, tööhõive küsimustega tegelevad teised komisjonid ja meil on jäänud tunne, et komisjon ei võta mitte midagi ette selleks, et me saaksime raha kasutada võimalikult tõhusalt. mina võtaks need arutelud niimoodi kokku, mitte ainult tänase koosoleku ajal, vaid üleüldiselt meie komisjoni raames ja ka teistes fraktsioonides viimase poole aasta jooksul. see kõik ei lõppenud nii, nagu meile lubati ja nii, nagu me lootsime. ja ma arvan, et see on tekitanud pahameelt peaaegu kõikides fraktsioonides võib-olla keegi komisjonist äh, võiks midagi selle kohta öelda, sest äh, no me oleme nii, sest no me oleme nii rahulolematud, no nii rahulolematud oleme. Thank you, thank you, Mr Chair. aitäh, proua esimees. kõigepealt tahan öelda, et tegemist on võimalusega rääkida sellest, kuidas me oleme rakendanud Euroopa strateegiliste investeeringute fondi vahendeid. aga kui me vaatame, kuidas äh, Euroopa Sotsiaalfond äh, ja EFSI omavahel toimivad, siis me saame rääkida ka sellest, kuidas me saame nad koos toimima panna nii, et me saaksime käima lükata need meetmed, mille toetamist teie soovite. kõigepealt tahan öelda seda, et äh, äh raport peegeldab läbirääkimisi komisjoni ja liikmesriikide vahel nii et tegemist ei ole mitte ainult komisjoni tahtega, mis siit välja tuleb, vaid siin on mõlema poole soovid sees ja ka liikmesriikide soovid sees, piirkondade soovid sees, kes soovivad näha, et äh, täpselt samamoodi ka vabaühenduste arvamus, kes soovivad näha, et teatud äh, toetuse soovidega on arvestatud. see oli esimene asi, mille tahtsin kohe välja öelda teiseks, muidugi alati tõstatub ka finantsvahendite küsimus, kuidas neid kasutatakse ja kuidas finantsvahendeid paremini kasutada ja sellega siis tööhõivealgatusi toetada. tuleb finantsvahendeid vaadata kui ametlikku toetusvõimalust äh, juhtudel, mil meetmete rahastamist on võimalik meetme enda kaudu saavutada, nii et äh, rahastamine tuleb meetmest endast. nii et kui soovitakse sotsiaalset toetuse meedet, siis muidugi finantsvahendid ei ole just äh, kõige paremad, kui meede ise rahastust ei kata nii et siin ei tule rääkida mitte sellest, kas finantsvahendeid kasutatakse või mitte, me kasutame neid finantsvahendeid ja toetame neid siis, kui see on võimalik, sellepärast et sellistel juhtumitel on tegemist kõige parema liikmesriikide toetamise võimalusega. ja tegelikult Euroopa Liidu ja maksumaksja raha kasutamise kõige parema võimalusega. ma loodan, et mul õnnestus selles mõttes äh, see komisjoni seisukoht äh, kokku võtta ja selgeks teha. nüüd raport arut-, arutelu, äh, arvamus, mida me väga toetame. siin on ainult paar asja, mida ma tahtsin öelda. esiteks punkt üks meid üllatas see, et te ütlesite, et siin on teatud äh, äh, küsimused, mille kohta teile infot ei ole antud, te mõtlete siin arvatavasti lisasid üks äh,, lisasid kaks ja kolm. Need on kaetud artikliga kuuskümmend kolm, nii et äh, Äh, riikide aruanded on siin lisasse kaks ka veel lisatud, siis punkt kuus, me ei ole kindlad selle kuue miljoni noore töötu puhul, ma arvan, et siin tuleks panna ka viide kirja, et kust see number on võetud, meie kuskilt sellist numbrit ei leidnud. peale selle on meil vaja ka mainida punkti üksteist, kus te ütlete, et me peaksime võimalikult palju tehnilist abi kasutama äh, rakendamiseks, eriti just äh, eeltingimusi ja muidugi me toetame tehnilise abi kasutamist äh, eeltingimuste rakendamiseks, eriti just tegevuskavade puhul aga me oleme seda juba aastaid teinud, nii algusest peale ja praegusel hetkel me näeme nüüd paar kuud enne seda, kui äh, tegevuskavasid tuleb hakata lõplikult rakendama, ei ole meie arvates õige aeg veelgi rohkem tehnilist abi kasutada. põhiline tegevus peaks olema juba ammu ära tehtud selleks, et tegevuskava siis toimiks võimalikult hästi Need on kommentaarid, mida saan praegu teha, aga muidugi olen alati valmis vastama ka lisaküsimustele. aitäh, proua Jaslovetska, palun. mina tahtsin kasutada seda võimalust, mida siin pakuti, selleks, et rääkida Euroopa sotsiaal- fondi küsimustest äh, pikalt ja laialt Euroopa Komisjoniga. mul on väga raske uskuda Euroopa Komisjoni, kui komisjon ütleb, et ei ole mitte mingeid tegureid, mis näitaks, et äh, sotsiaalfondi äh, kulutustest on kasu. ma arvan, et seda tuleks analüüsida tuleks kohalikke tööturgusid analüüsida nii eelnevalt kui ka pärast vahendite kasutamist. meil on terve rida tegureid, millega oleks võimalik näidata, kui äh, kasulik sotsiaalfond äh, tööhõive määra suurendamisel. tahaksin komisjonilt äh, küsida, kui sügav oli see analüüs, mida nad meile siin täna esitasid? kas nad on valmis leidma ka uusi võimalusi? järgmise programmiperioodi ajal, kaks tuhat kakskümmend kuni kaks tuhat kakskümmend viis, ma arvan, et mingi muutus peab toimuma the floor to the commission representative. Äh, sõna saab komisjoni esindaja. Aitäh! aitäh selle kommentaari eest. saime selle nii kirjalikult kui ka suuliselt, me vastasime sellele. suur tänu ka raportöörile kõigepealt vastaksin kommentaarile, mis puudutas äh, äh, raportit. artikkel kuusteist aruanne kajastab ainult seda, mida arutati liikmesriikidega ja mis pandi programmidesse sisse, millised on programmi kavad, mis on eesmärgid, millised on tegurid äh, mida siis ähm, äh, kohustasid liikmesriigid äh, läbi viima pärast arutelusid komisjoniga. see ei puuduta seda, mida liikmesriigid on juba tegelikult rakendanud. ja selline aruanne, see esimene aruanne, nii-öelda suvearuanne, esimene kokkuvõttev raport esitatakse aasta lõpus ja seda siis vastavalt artiklile viiskümmend kolm ühissätete määrusest ja tegemist on siis esimese dokumendiga, kus räägitakse ka tegelikest saavutustest, sellest, mida on kohapeal saavutatud. vastavalt nendele tulemusele suunatud äh, Äh, teguritele, mis on paika pandud siis sotsiaalfondis ja vastavalt nendele teguritele, mis mängivad rolli siis ka programmides. nii et see, mida on saavutatud, seda artikkel kuusteist aruandesse ei äh, kajastata nagunii, vaid äh, see tuleb siis lõpparuandes vastavalt artiklile viiskümmend kolm ühissätete määruses ja seal aruandes on siis ka osa liikmesriikide hinnangute kohta, sellel aastal see väga sisutihedaks ei kujune, sellepärast et rakendamine on just alanud või tõi, tõesti algas alles natukene aega tagasi paljudes liikmesriikides, nii et äh, väga palju seal veel tulemusi olla ei saa, aga midagi kindlasti on. väga tähtis kommentaar tuli teilt viivit-, programmide eh, rakendamise viivituse kohta. kahe tuhande neljateistkümnenda kuni kahe tuhande kahekümnenda aasta eh, määruse vastuvõtmine oli komisjoni jaoks väga-väga raske. Eh, tegemist oli kaas äh, õigusloomelise menetlusega, kaasotsustusmenetlusega ja komisjon äh, soovib teha õigel ajal oma ettepaneku selleks, et äh, kaasotsustajatega kokkuleppele jõuda, selleks, et uued operatiivsed programmid oleks võimalik äh, õigel ajal käima lükata paremini kui eelmisel korral. aitäh ka selle kommentaari eest. aitäh. muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on viies september. ja hääletus toimub kaheteistkümnendal või kolmeteistkümnendal oktoobril ning täiskogule läheb see raport detsembrikuus kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. härra Pirinski soovib veel midagi lisada, palun. aitäh, proua esimees, kõigepealt suur tänu kolleegidele, variraportööridele ja kõigile, kes sõna võtsid kes toetasid seda arvamust ja tunnistasid, et tegemist on tähtsa arvamusega, mille kallal peaks töötama ka meie komisjon ja et me peame väga selge ja tugeva seisukoha välja töötama, just nii, nagu teie seda ütlesite. meie komisjonis tuntakse, et tööhõive küsimused ei ole komisjoni eelarves piisavalt hästi äh, esindatust leidnud nii et nüüd need äh, artiklid kuusteist ja artikl viiskümmend kolm ühissätete määrusest äh, kuulsin komisjonilt, et kokkuvõttev raport veel tuleb, aga siiski tahaksin välja tuua seda, proua esimees, et me räägime praegu tõuke- ja investeerimisfondide vahendistest ühtekuuluvuse toetamiseks ja komisjon väga paljudes teatistes ka selles on öelnud, et aastast kaks tuhat kaheksa on protsess olnud täpselt äh, vastupidine liikmesriikide vahel ja ka liikmesriikides äh, lõhed on suurenenud ja komisjon peab tunnistama, et tegemist on suure probleemiga kogu Euroopa Liidu jaoks lõhed, erinevused suurenevad ja kui me räägime finantsvahenditest ja ka EFSI fondist, siis me peame selgeks tegema, et strateegiliste investeeringute fond ei ole ette nähtud äh, lõhede ületamiseks, siin räägitakse töökohtadest äh, ja investeeringutest tööhõivesse, kuid kahjuks kogemus viimastel aastatel on olnud, et selline, et suurem osa äh, rahastusest läheb piirkondadesse, kus on areng olnud kõrge ja väga vähe on vahendeid läinud sinna äh, piirkondadesse, mis on vähem arenenud. me peaksime tunnistama seda, et tõukeinvesteerimisfondide äh, tööd on võimalik toetada finantsvahendite kaudu, aga kui meil on võimalik siin tõesti äh, uut põlvkonda toetada ja sotsiaalfondi puhul see alati nii ei ole, siis me peaksime midagi ette võtma, sest mul on jäänud praegu ette, et komisjon lihtsalt soovib jätkata nii nagu vanasti, aga me ei saa endale lubada seda, et me jätkame nagu varem, me peame endale selgeks tegema, et tegemist on suure probleemiga ja sellele tuleb äh, leida korralik lahendus. aitäh! Thank you, Mr Prins. aitäh, härra Prinski. ja. ja. härra Kalvar Šampompies on ka kohale jõudnud ma sooviksin teid tänada, proua esimees, teie mõistmise eest, see oli tõesti demokraatlik äh, küsimus, ma olin Peti komisjonis hääletamas, seepärast hilise, hilinesin praegu. mul on äh, paar märkust, mida ma tahaksin äh, teha, juhul kui te lubate nii lahkelt. kõigepealt sooviksin ma Äh, edu soovida härra Pirinskile selle dokumendi osas tööd teha. Äh, väga palju positiivset on juba saavutatud, äh, lühidalt öeldes ma arvan, et meil on väga palju võimalusi koostööd teha mõningate muudatusettepanekute ees, seega nüüd mõned täpsemad märkused ma arvan, et, et äh, kuidas nüüd täpselt öelda, on vaja öelda, äh, välja tuua, mis on nende fondide äh, ebaõnnestunud küljed. me oleme liiga palju keskendunud kogustele, samas kui paljud riigid ei suuda ka ära kasutada neid vahendeid, mis neile on määratud ja samas on vaja riikidele kindlasti tagada abi, kui lubate, eh, mis puudutab halduslikku, korralduslikku külge ja mitte ainult eh, siis lõpuks eh, hindamiste käigus neid karistada, kui nad ei ole piisavalt tegutsenud. meil on palju näiteid selle kohta, kus on äh, Äh, raha näiteks võib-olla mitte just õigesti kasutatud, kus on teatud haldusprobleeme, vaidlusi piirkondade vahel ja nii edasi. ja seda on vaja samuti silmas pidada ning on vaja kui raportööril on see vastuvõetav, on vaja rõhutada, et see süsteem äh, on vastuoluline riigid, kes äh, kõige rohkem vahendeid saavad, äh, on ka kõige suurema eelarve puudujäägiga. mida rohkem nad raha soovivad, seda rohkem äh, tekib neil kohustus kaasfinantseerida ja, ja see jällegi tekitab raskusi ja siin on teatud vastuolu, mida võib-olla oleks vaja käsitleda selle süsteemi läbivaatamise käigus, võib-olla teha selle kohta mingeid ettepanekuid, nüüd kolmas ja lõplik märkus mida kindlasti saab härra Pirinskiga käsitleda, EFSI ja Junckeri kava, ükskõik kuidas seda nimetada, peab tõesti, tõesti prioriteedid seadma öö, äh, öö, äh, just töötusega võitlemiseks. ning selle tõhusust äh, saab mõõta ainult töökohtade loomisega, tegemist on vahendiga, Äh, mille puhul me ei saa mingisugust kasumit oodata kapitali puhul ega nii edasi, vaid tõesti on vaja mitte riikide ja piirkondade osas seda vaadata, vaid vaadata, milline on töökohtade loomine üle Euroopa. see oli kõik minu poolt praegusel hetkel, aitäh, proua esimees! Thank you, then we'll end. aitäh ja siis lõpetame tänaseks selle arutelu, sellepärast et ma arvan, et ähm, sõnum kõigile siin saalis ja komisjonil on see, et et äh, meie komisjon on vägagi pühendunud äh, sellele tööülesandele, me tuleme tagasi selle juurde ja me oleme vägagi aktiivsed selle osas, äh, mis puudutab, et rahasid tõesti kasutataks selliselt, et nad ka mõjutaksid neid valdkondi, valdkondi, mis jäävad meie komisjoni pädevusse. nii et aitäh teile kõigile nende sõnavõttude eest ja me läheme nüüd edasi päevakorrapunkti üheksa juurde ja see puudutab äh, siis kokkuleppe rakendamist ja see käsitleb Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kaks tuhat seitse aasta kalandustöö konventsiooni rakendamist. ja ma annan sõna raportöörile Paloma Lopez-Permeiole. palun, teil on sõna aitäh, proua esimees. mul on au olla raportööriks selle resolutsiooni osas. see puudutab siis ILO e konventsiooni sada kaheksakümmend kaheksa ja Euroopa Parlament peab sotsiaalpartnerite kokkulepet äh, toetama, selle ratifitseerimist toetama, mis puudutab äh, siis kalandustööd. nagu juba öeldud, siis äh, kalandus on äh, selline sektor, mida kahekordselt karistatakse ka tööandjate poolt, tegu on väga ohtliku tööga ja väga keeruline on vahet teha töö- ja puhkeajal, siin on piirid tõesti väga hägusad. tihti on töösuhted äh, mitteametlikud, mittestandardsed ja samuti tööandjate vastutus on siin äh, paljudel juhtudel juriidiliselt vägagi ebakindel. konventsioon sada kakskümmend kaheksa pakub raamistiku selle olukorra parandamiseks ja pakub ka võimaluse Äh, tagada rahvusvaheline miinimumstandardite äh, põhine kaitse äh, kalandustöös osalevatele. niisiis, erinevad osapooled on selle kokkuleppe osas läbi rääkinud ja paraku on juba kolm aastat möödunud sellest ajast, kui see konventsioon vastu võeti ning ainult Prantsusmaa ja Läti on selle konventsiooni seni äh, ratifitseerinud ja, ja me peame siin tõesti väga selge sõnumi saatma nii komisjonile kui nõukogule, et ratifitseerimisega peab edasi minema ja et me peame panustama töötingimuste parandamisse kalandussektoris nii Euroopas kui ka kogu maailmas. Äh, e äh, rahvaparteist ma proua Kluunet kohal ei ole, kas keegi esindab teda? ei. sellisel juhul äh, Äh, sotsialistdemokraadid, proua Santele. aitäh, proua esimees. ma olen kolleegi märkustega täiesti nõus ja suur tänu teile selle eest, et ta on selle tähelepanu, meie tähelepanu pööranud nii olulisele teemale. ja tekib küsimus, et kas, kas meie päevakorras on siis prioriteetsena äh, töökohtade stabiilsus ja, äh, ja tegu on siin piiratud äh, kalastusvõimalustega konkreetsetes kalanduspiirkondades ja ma mõtlen siin eelkõige just Vahemere piirkonnale. tegu on siin paremate töötingimustega, turvalisemate töötingimustega ja see on äh, meie jaoks oluline eesmärk. ja seetõttu me tervitame neid äh, nõudmisi, mis siin on ära toodud, nimelt et äh, see ajaline lünk, see viivitus tuleks nüüd kõrvaldada. see ajaline lünk on tulemuseks saanud selle, et nende küsimustega kiiresti edasi ei ole mindud, siin on tegu ka töökohtade kvaliteediga ja mina olen eelkõnelejaga täiesti nõus selles osas, et nõukogu tuleb üles kutsuda ratifitseerimisprotsessi kiiresti jätkama. aitäh! ECR esindaja, palun! suur tänu, proua esimees! kui me täna räägime ILO konventsioonist, mis puudutab siis kalandustööd ja arutame ka seda, kuidas meie eh, paremaid eh, töötingimusi soovime tagada Euroopa Liidus ja kogu maailmas ja eh, minu jaoks on see teema, millele ma pühendan täie pühendumuse ja kirega. oluline on see, et kalandussektoris oleksid paremad töötingimused tagatud ning ECR-i fraktsiooni nimel võin öelda, et meie toetame täielikult selle konventsiooni tähtsust ja toetame ka kõikide kalurite ähm, tagatavat äh, tuge, olenemata nende staatusest ja äh, nüüd, mis puudutab selliseid rahvusvahelisi konventsioone, mida äh, kunagi äh, riiklikud äh, valitsused läbi rääkinud ei ole, et tagada see, et nad on ka rakendatavad. et ka kohalikud tööandjad saaksid oma sõna sekka öelda. ja sotsia-, koos sotsiaalpartneritega me peame tagama selle, et need kõrged nõudmised, mis on seotud parema õigusloome tegevuskavaga, et need eesmärgid oleksid täidetud ka tööõiguse plaanis. me peaksime edenema süstemaatilisemalt selleks, et äh, saavutada paremad tingimused ja vähendada bürokraatiat. me peame tähelepanu juhtima selle äh, konventsiooni puhul ka lähimuspõhimõttele, sest äh, töökaitse osas on Euroopa Liit ähm, vastutav, aga kui me hakkame siin kabiinide suuruse üle arutama, siis sellisel juhul me satume jällegi sellesse vanasse probleemi, nimelt ülereguleerimisse ja minu küsimus komisjonile oleks seetõttu järgmine. kas te leiate, et see konventsioon praeguses vormis on täielikult Euroopa Liidu pädevuses? aitäh! Thank you. Then we'll take a step back and give the floor. Aitäh! Ja proua Klun Rahvaparteist aitäh ja vabandust, et ma õigel ajal kohal ei olnud, et äh, jõudsite natukene kiiremini nende edasi, selge. aitäh mulle sõna andmast ja ma sooviksin öelda, et äh, äh, ILO konventsioon kalandustöö osas on tõesti väga oluline kalandussektori jaoks ja põhiprobleemideks on ähm, selle tööga seotud ohud, samuti te, mis on puud-, mis puudutab kutsehaigusi, see on tõesti väga problemaatiline olukord samuti ehm, mis puudutab ka sotsiaalkaitseorganisatsioonide ja, ja ka tööandjate kulusid. see parandaks ka töötajate töötingimusi pardal, see puudutab nii miinimumvanust, samuti ehm, ravi, eh, ravi pardal, nii et siin tuleks tagada võrdsed tingimused kõigile sektoris ja seetõttu on oluline, et miinimumstandardid Euroopa Liidus kehtestatakse sellega äh, Ehm, seda rõhutasid ka eelkõnelejad. ja ma sooviksin ka komisjoni vastust kuulda esitatud küsimustele. ja oluline on ka see, et liikmesriigid soovi korral saavad nendest miinimumstandarditest ka kaugemale minna ja mis puudutab kalureid, siis siis oluline on see, et et äh, rohkem tähelepanu pöördaks ka kalurite töötingimusele, nende tervisele, nii et siin on väga palju olulisi aspekte ja ma tervitan ka komisjoni ettepanekut, et äh, see läbi vaadatakse viis, viie aasta pärast selleks, et äh, oleksid kõik sätted, mis on ette nähtud kalandussektori töötajate kaitseks, ka kaasaegsed. aitäh! Jean Lambert, sa ei ole kohal. vabandust, proua Harkin, palun. aitäh, kõigepealt suur tänu raportöörile tehtud töö eest. ja ma sooviksin öelda, et meie ALDE fraktsioonis täielikult toetame seda kokkulepet äh, äh, sotsiaalpartnerite vahel, mis puudutab öö, äh, siis nii riiklikke äh, organisatsioone, Transporditöötajate Föderatsiooni ja Põllumajandusühenduste Liitu ja nii edasi. ja mul on hea meel, et selle direktiivi ette, kohta on tehtud nüüd lõppude lõpuks ka ettepanek. ja nagu eelkõnelejad juba ütlesid, siis see täiendab praegust äh, tervishoiu akiid ja see on oluline ka kalurite äh, töö tingimuste parandamiseks. ja oluline küsim-, oluline teema on siin ka see, et arvestades ka ÜKP-ga, et me edendaksime neid tingimusi, samu standardeid, põhimõtteid äh, ka maailma areenil. et äh, ILO eeskirjad oleksid äh, kehtivad ka väljaspool Euroopa Liidu territooriumi. oluline on see, et ka meie edendaksime nende standardite rakendamist ka oma partnerriikides me oleme kõik teadlikud sellest, et äh, me peame ka võitlema EU kalanduse vastu ja vaatamata äh, Äh, vaatamata sellele, et, et nõukogul on, on äh, õigus liikmesriikide nimel äh, ratifitseerida seda protsess, seda konventsiooni ja me teame, et ratifitseerimisprotsess on väga aeglane olnud ja meil ei ole tegelikult kõikidele liikmesriikidele võrdsed võimalused tagatud ratifitseerimise protsessis, siis nüüd selle direktiiviga ma arvan, et me võime oodata, et võrdsed võimalused kõigile tagatakse. ja veel üks märkus see äh, kokkulepe koh-, ähm, kohaldub kõikidele kaluritele, äh, mis on äh, registreeritud ja sõidavad Euroopa Liidu lipu all. aga see kohaldub ka teistele töötajatele, kes nendel alustel töötavad, sest et see on äärmiselt oluline, et ühesugused äh, ohutus, töö ja ohutuse ting-, standardid kohalduksid kõikidele töötajatele, kes äh, meie alustel töötavad. nii et veel kord suur tänu raportöörile ja nagu ma juba ütlesin, siis äh, võrdsed võimalused on hea ettepanek ja kindlasti saab see meie komisjoni poolt ka suure toetuse. aitäh! kas äh, roheliste esindajad on, ei ole? siis äh, võib-olla proua Lopez Bermeo soovib äh, veel kokkuvõtte teha, palun. väga lühidalt. ma sooviksin tänada kõiki variraportööre teie panuse eest ja sooviksin veel kord öelda, et me kindlasti jõuame sellise kokkuleppeni, mis ähm, tagab ka ähm, sotsiaalpartnerite äh, omavahelised äh, kohustused ja kindlasti saab see kokkulepe olema selle, sellise ähm,, et tegu saab olema sellise kokkuleppe, kus on meie kõikide soovid ja huvid esindatud, aitäh! proua Vedeera komisjonist, sõna on teil kui te soovite veel midagi lisada. aitäh, proua esimees. mina räägin siis komisjoni nimel. suur tänu tehtud kommentaaridest, tõesti, me oleme need teatavaks võtnud. ja me oleme nõus ka teie muredega, mis puudutab neid ohtlikke töötingimusi või töökeskkonda ja meie jaoks komisjoni jaoks on väga oluline see, et meil oleksid Euroopa Liidu miinimumstandardid kohaldatavad kõikidele ähm, kaluritele, nimelt mis puudutab tööaja piiranguid, samuti erinevaid tervishoiuga seotud tingimusi ja muud, need on väga olulised teemad meie jaoks. ja ka kokkulepe sotsiaalpartnerite vahel on juba läbi räägitud, nagu te teate, siis me oleme Hollandi eesistumise ajal juba selle tööga alustanud ja me loodame, et Slovakkia eesistumise ajal me jõuame suuremate edusammudeni ja et me jõuame nõukogus samuti kokkuleppeni eh, siis hiljemalt sügisel. ja võttes äh, selle äh, kokkuleppe vastu, me võitleme EU vastu, äh, samuti ebakindlate töötingimuste vastu ja samuti, mis puudutab siis ILO e konventsiooni ratifitseerimist, aitäh. aitäh. see tähendab, et me läheme siis järgmise päevakorrapunkti juurde. me oleme natukene oma ajakavast ette jõudnud aga ma teen ettepaneku, et me alustame punktidega kümme ja üksteist oma päevakorrast, et te kõik kindlasti mäletate, et meil on olnud erinevaid äh, kohtumisi ka Inte komisjoniga. Need toimusid mõned kuud tagasi ja siis me arutasime ja hääletasime ka TTIP-i osas. täna me oleme nad ka siia kutsunud ja tore, et te olete siia kohale tulnud. kõigepealt me räägime uuringust TTIP-i kohta mis puudutab siis just ähm, töökohtade standardeid ja meil on veel te-, me alustame, me alustame siiski TTIP-ist ja töökohtadest ja siis läheme TTIP-i ja tööõigusnormide juurde. kõigepealt Gabriel Feibelmeier saab sõna. tema on Ludwig Maximiliani ülikoolist äh, Münchenist ja tema on siis Majandusuuringute Instituudist. ja et ähm, me alustame sellise, äh, kõigepealt sellest laiemast uuringust, mis puudutab TTIP-i ja töökohti, nii et palun, teil on sõna. ja rääkigem siis meile rohkem nendest faktidest, äh, numbritest äh, ja, ja ka selle väga huvitava olulise teema väärtusest. Uh, thank you very much uh,. It's a pleasure and honor. aitäh, mul on äh, väga hea meel ja au siin kohal olla ja TTIP on praegu vägagi meie tähelepanu keskmes. ma alustaksin sellest, et uh, ma räägin teile, um, mis siin täpselt mängus on, et uh, need, kes numbreid näevad, et umbes kümme miljonit töökohta Euroopa Liidus sõltuvad otseselt ja kaudselt siis Atlandi-ülestest kaubandussuhetest, kas siis ekspordi kaudu või Ameerika äh, välisinvesteeringute kaudu Euroopas. aga sellegipoolest äh, see mõjutab riike väga erinevalt siin äh, vasakul poolel te näete Iirimaad, kus äh, praktiliselt veerand kõikidest töökohtadest äh, sõltubki just suhetest USA-ga ja paremal pool te näete Kreekat, kus see osakaal on umbes üks protsent ainult. ja keskmiselt Euroopa Liidus neli koma viis protsenti kõikidest töökohtadest sõltuvad meie üleatlantilistest suhetest ja Saksamaa on päris selle eh, keskmise määra juures ja, ja Prantsusmaa, Itaalia on siin natukene allpool seda keskmist. nüüd eh, teine punkt, eh, mida ma sooviksin siinkohal rõhutada, on see, et kaubanduspoliitika üldiselt ja TTIP-i puhul konkreetsemalt ei puuduta mitte niivõrd palju töökohtade arvu, kuivõrd just nende töökohtade mm, kooslust et majandusvaldkonnas ähm, on meil palju fakte, mis seda ka rõhutavad ja, ja näiteks äh, äh, härra äh, Krugman mõned aastad tagasi oma väga kuulsas äh, kirjutises äh, rääkis siis äh, sellest, et tööhõive tase on makroökonoomiline teema aga et ähm, kaubanduspoliitikat tuleks ikkagi vaadata ähm, tema tõhususe vaatevinklist, mitte aga nendest ähm, hägusatest numbritest äh, lähtuvalt, kui palju töökohti on kadunud või juurde pandud. ja, ja äh, neoklassikalise lähenemise esindajad, näiteks Irvine on samuti öelnud, et äh, katse kuidagi kvantitatiivselt välja tuua tööhõive mõju äh, kaubandusvaldkonnas on tegelikult suhteliselt mõttetu ülesanne. nii et äh, see puudutab äh, nii TTIP-i ja me ja see tähendab, et tegelikult TTIP-i osas me ei saa öelda, kuidas TTIP mõjutaks äh, töötust või äh, tööhõivet, siis nendest mudelitest see lihtsalt välja ei tulnud, aga näiteks äh, OECD töötust me oleme näinud, et äh, tooteturu reformid samas näitavad paremaid mõjusid tööturule ja tööhõivele pikas perspektiivis ja on olemas ka tugevaid tõendeid selle kohta, kui olulised on lühiajalised kohandamiskulud, mis võivad olla siis, võivad mõjutada ka mõningate konkreetsete sektorite töötajad. niisiis, kaubanduspoliitika mõjutab, oleneb just nende töökohtade ähm, kooslusest ja nüüd, kui me võrdleme rahvusvaheliste ettevõtete töökohti siseriiklike töö, ettevõtete töökohti, siis me näeme, et, et eksportijad tegelikult maksavad kõrgemaid kulusid kui, kui mitteeksportijad. nii et see on isegi suurem tegelikult hargmaistes ettevõtetes. ja sellega kaasneb mõningatel juhtudel isegi suurem töö stabiilsus nii et see loomulikult ei tähenda seda, et ühe ettevõtte muutud äh, aast-, äh, aastateks eksportijateks, et siis see firma saab hakata kohe palju kõrgemaid äh, palkasid maksma, ei, aga selline korrelatsioon on täiesti olemas ja oma statistilisest analüüsidest me oleme ka näinud, et need töökohad, mis, mis lähtuvad USA, Euroopa Liidu tööko-, suhetest, siis nad on tegelikult paremini tasustatud ja kuidas me saaksime rohkem selliseid ähm, töökohti juurde luua, kus äh, selliseid paremaid ähm, palkasid makstakse, see on küsimus. ja siin me vaatame siis äh, mineviku äh, mõjusid, liberaliseerimise mõjusid, aga see on veel liiga väike ja see on seotud ka suurel määral ebakindlusega. ja ja siin me näeme äh, kumulatiivseid mõjusid äh, Euroopa Liidu äh, kaubanduskokkulepetes struktuursele töötusele. ja siin on kaheksateist riiki vastanud ning vastavalt sellele uuringule Ehm, ehm, kaubanduslepingute mõju eh, on olnud negatiivne, et siin näiteks Belgias me oleme näinud et, et üks koma neli protsenti on eh, see mm, negatiivne mõju olnud, samas Ühendkuningriigis on null koma seitse protsenti. minu oma uuringu tulemused on olnud natukene vähem optimistlikud, me oleme siin ka mm, erinevate riikide andmeid äh, uurinud ja, ja oleme siis ka vaadanud, kuidas need kaubanduslepingud tagavad avatuse ja kuidas see avatus mõjutab tööturgu ja siin me oleme võtnud keskmise ähm, Euroopa äh, turu ja oleme vaadanud, kuidas need keskmised mõjutavad mõjutavad äh, siis tööturgu ja kuidas viimase kahekümne viie aasta jooksul turu liberaliseerimine on, on mõjutanud ka tööhõivet nii et siin on, me oleme näinud et, et null koma neli protsenti on see mõju olnud, nii et see on küll, aga see on küll väike, aga tegu on pika perspektiivi mõjuga, nii et ning äh, jällegi äh, riikide hinnangud näitavad, et, et ähm, töötus võib tõusta ähm, ajutiselt ähm, seetõttu, et mõningates sektorites, ettevõtetes töökohad lähevad äh, kaotsi, aga samas teistes ettevõtetes, sektorites jällegi äh, tuleb töökohti juurde, aga samas selline ähm, töötuse määra äh, tõus on ajutine, aga mõne aja pärast see lõhe kaob ning, ning see tase jõuab selle esialgse situatsiooni Ehm, jääb sellest esialgsest situatsioonist allapoole. ja ma sooviksin ehm, töötingimuste töökoha puhul ehm, kahele uuringule teie tähelepanu juhtida ja need näitavad, et näiteks see Hiina šokk peale seda, kui Hiina liitus kahe tuhande esimesel aastal teoga, et see samas äh, ka äh, negatiivselt mõjutas äh, tööhõive olukorda. aga kui te nüüd võrdle seda tavalise tööturu käibega, mis USA-s on tavaliselt väga kõrge olnud, sest me teame, et seal väga palju töökohti on ka kaduma läinud väga erinevatel põhjustel, siis isegi need Ehm, nende hinnangute kohaselt see mõju on olnud väga madal. nüüd ehm, Volkan Tav ja, ja ja kaasautorid Euroopas on samasugust uuringut läbi viinud, aga nad kasutasid siin uues äh, äh, Saksamaa andmeid ning äh, siin on näha olnud, et äh, mõningad äh, kulude äh, kohandamise mõjud äh, on endaga kaasa toonud tegelikult positiivsed mõjud ähm, Saksamaa tööturule. näiteks äh, lisandus nelisada nelikümmend tuhat töökohta, nii et äh, kui me kasutame samad metodoloogiat USA-s, siis me näeme, et see on negatiivne mõju, aga samas, kui sama metodoloogiat kasutatakse Saksamaal, siis ta on tulemus hoopis positiivne. ja nüüd, mis puudutab TTIP-i, siin me peame lähtuma jällegi meie simulatsiooni äh, analüüsist äh, Äh, sellepärast et meil piisavalt andmeid ei ole, võib-olla ei saa neid äh, kunagi olema, aga me üritame olemasolevatest ähm, kogemustest õppida ja siis teeme prognoose. nagu ma juba ütlesin varem, siis äh, probleemiks on see, et et ähm, et äärmiselt äh, keeruline on äh, leida, äh, milli-, kuidas sellised kokkulepped mõjutavad töötust. aga nüüd mõningad uuringud on, näiteks Capaldo uuring, mis räägib lühikese perspektiivi ähm, tulemustest, kust kasutatakse Keinsi mudelit. ja siin tuleb välja, et kaubandusel tegelikult mingeid lisapositiivseid mõjusid ei ole ja et et läheb mõnda aega, enne kui need positiivsed mõjud tekivad. nüüd siin üks uurija kasutab ka kaubandusmudelit, et kaubandus on kasu saanud tänu erinevatele kanalitele ja ja siin jällegi vaadatakse seda pikas perspektiivis ja veel üks uuring, mis tegeleb töötusega, karjääre ja, ja teised, siis see uuring on palju optimistlikum oma tulemustes ja, ja selle ja äh, see tähendaks, et TTIP tegelikult palju positiivsemalt mõjutab ähm, tööturgu, kui eelnevatest uuringutest välja tuleb, nii et nii et Kapaldo uuringust äh, tuleb välja, et viissada kaheksakümmend kolm tuhat äh, töökohta võib kaduma minna, aga samas meie järgmine uuring on palju positiivsem olnud, et töökohti tuleb juurde, kuigi natuke ja siis karjääriuuring näitab ka samuti, et töökohti tuleb juurde, kuigi natukene vähem kui eelmises uuringus. nii et siin on ähm, tegu erinevate stsenaariumite kasutamisega, nii et karjääriuuring on palju konservatiivsem kui need teised uuringud, kus me oleme kasutanud kaubanduse mudelit. nüüd, kui me vaatame erinevaid sektoreid ja siin ma kasutan seda uuringut, mille kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal komisjon tellis, siis siin on tegu sellise uuringuga, mis on kooskõlas ka äh, teiste sarnaste uuringutega. ja siin te näete, et tööhõive äh, keskendub eelkõige just äh, autotööstusele ning see puudutab eelkõige vähemate oskustega töökohti ja, ja te, teised on siis rohkemaid oskusi nõudvad töökohtad, nüüd Äh, muud äh, teenused on siis viiskümmend kaks tuhat, aga, aga see ei puuduta, see on siis, äh, see ei ole seotud mitte teenuste ekspordiga, vaid eelkõige just tööstus, autotööstussektoriga, mis on tekitanud sellise töökohtade juurdekasvu ja, ja mõningates sektorites on ette näha ka töökohtade kadu, näiteks äh, metallitööstuses äh, äh, miinus üheksakümmend kolm tuhat, masinatööstuses miinus seitsekümmend kaks. nii et siin on näha, et, et Euroopa Liidus jah, me mõningates sektorites töökohti kaotame, aga teistes sektorites jällegi tuleks töökohti juurde ning siin on samuti ära toodud veel üks uuring Aasiale ja teised, kus on kasutatud erinevaid äh, mudeleid äh, ja kasutatud erinevaid kvantitatiivseid äh, uuringuid ning erinevates liikmesriikides me näeme, et töökohad kolinevad erineval määral ümber, nii et see jaotus, jagunemine liikmesriikide on väga erinev, nii et näiteks Saksamaal on see number palju suurem kui, kui näiteks Luksemburgis. ja nagu te näete, siis väiksemates liikmesriikides nagu Malta, Leedu, Austria, osa, nende töötajate osakaal, kes peavad siis ühest sektorist teise kolima, võib olla palju suurem ja veel üks oluline mõju TTIP-il palkadele on järgmine, mis, et me ei peaks ootama liiga palju, aga me ei peaks ka arvama, et palgatase kuidagi ehm, langeb tänu TTIP-ile. mõningates riikides me näeme ka siin, et, et mõjud ehm, palgatasemele võivad olla ka negatiivsed, näiteks Portugali puhul, aga sellegipoolest te peaksite ka meeles pidama, et need mõjud on tegelikult äh, praegu veel ebakindlad. ja viimane slaid. ja siinkohal ma tooksin välja neli olulisemat punkti, mida me siis äh, uuringutest oleme leidnud. kõigepealt äh, loodetakse, et, et, et TTIP-i tulemuseks on rohkem ähm, nii-öelda ähm, häid töökohti Euroopa Liidus, see tähendab siis ähm, kvaliteetsemad töökohad, kõrgema töökohaga, aga see on ainult lootus. nüüd teine et me ei pea ka eeldama, et et töötasu väga palju suureneb, et sellepärast see töötasu jagunemine on väga erinev liikmesriikide, nii nagu ka USA-s samuti. me peaksime valmis olema ka selles, et lühikeses perspektiivis mõjud on erinevad ja samuti, et ähm, töökohad kolitakse ühest liikmesriigist teisi. nii et meil on äh, kõikides liikmesriikides olemas loomulikult ka töötuskindlustused, aga samas tuleb ka vaadata, kas nende rahastus on piisav, kas nad on valmis sellisteks muutute, muutusteks ja mõjudeks ja me peame ka äh, Äh, eelkõige tähelepanu pöörama just ähm, sellistele sektoritele, kus on oodata suuremaid negatiivseid mõjusid, näiteks nagu metallitööstused tuleks e-, ettevalmistusi teha selleks ähm, mõjuks. samuti me pea, peaksime ka vaatama, kuidas me saame kasutada globaliseerimisega kohandamise fondi, samuti vaatame, kuidas siis ka abikõlbulikkuse eeskirju võib-olla läbi vaadata, et ka kõik, kes, keda rohkem see TTIP-i mõjutab, puudutavad, ka kasu saaksid sellest fondist. ja samuti me peaksime ka vaatama, kuidas me saaksime erinevaid fonde kasutada selleks, et ähm, lihtsustada ka töökohtade ja ettevõtete liikumist ühest liikmesriigist teise, aitäh. suur tänu! ja lähme nüüd ka teise sissejuhatuse juurde, enne kui me arutelu juurde läheme annan sõna härra Ferdi de Villile, kes on Genti ülikoolist, Euroopa Liidu uuringute keskusest. suur tänu, esimees, mul on väga hea meel siin viibida ning varasem uurimus puudutas TTIP-i ja töökohti, siis meie uurimus puudutab TTIP-i ja tööõigusnorme ja seda, kuidas ähm, tööõigusnormid äh, seoses TTIP-iga võivad, äh, kuidas piirata negatiivseid mõjusid ja kuidas võimendada äh, positiivseid mõjusid. kümne minutiga on väga keeruline täielikku ülevaadet anda, anda, seega lähtun oma märkmetest, et ma aega ei ületaks ja üritan teile kiiresti põhitulemused välja tuua alustuseks selgitan, miks TTIP-i äh, tööalased õigusnormid on olulised alati praeguses kontekstis, siis võtan kokku vastava öö, ähm, taustamaterjali, mis puudutab kaubandus- ja tööjõutingimusi, äh, äh, siis vabakaubanduslepped võtan läbi Euroopa Liidu poliitika kaubandus- ja tööjõu valdkonnas jätkan võrdlusega Euroopa Liidu lähenemise ja USA osas ja seejärel liigu-, teen sama, võrreldes äh, tööõigusnorme Euroopa Liidus ja USA-s. ja lõpetuseks äh, käsitlen komisjoni ettepanekut äh, tööõigusnormide osas ja lõpetuseks toon välja meie põhisoovitused uurimuse alguses väidame me, et TTIP on praegusel hetkel, TTIP-i puhul on veelgi enam äh, välja tuua ambitsioonikad tööõigusnormid, seda sellepärast, et praegu nii Euroopa Liidus kui USA-s liberaliseerimise mõju tööhõivele ja töötingimustele ja majandusintegratsioon laiemalt on äh, küsitavad, me oleme seda näinud äh, presidendi eelvalimistel äh, USA-s ka viimastel kuudel. me leiame, et ambitsioonika tööõigusnormid äh, TTIP-i puhul, mis suurendavad positiivsete mõjude tõenäosust, aitaksid taastada usaldust mitte ainult TTIP-i osas, aga ka kaubandussüsteemide suhtes laiemalt teine väide, miks me leiame, et sellised sätted on olulised, on seotud varasemate väidetega. ehk siis nii nagu iga vabakaubandusleppega, tugevad õigusnormid aitavad leevendada potentsiaalseid negatiivseid sotsiaalseid mõjusid ähm, majandusintegratsioonile. ning lõpetuseks, see on samuti ka ametlik eesmärk, mõlemalt poolt äh, ambitsioonikad standardid tiipi osas võivad saada head standardid ka tuleviku kaubanduslepeteks nii Euroopa Liidu kui USA puhul, selleks et äh, majandusintegratsiooni ja sotsiaalkaitset ühtlustada ja sedakaudu võiks aidata tugevdada sotsiaalset äh, mõõdet äh, üleilmastumise puhul. seega on vähemalt Äh, mitmekordne põhjus, miks äh, ambitsioonikad tööõigusnormid sisse tuua. järgmises küsimuses äh, soovime teada, mida me teame kaubandusliberaliseerimise mõjust tööõigusnormidele. ja nii nagu eelkõneleja ütles, siis et see info on veel väga varajas faasis, see kirjandus ja seega järeldused, mis ma siin kokku võtan, on esialgsed. aga oleme ühel meelel selles osas, et teoreetiliselt liberaliseerimise mõju tööõigusnormidele äh, võib äh, liikuda äh, vastassuunades lühidalt liberaliseerimine võib tööõigusnorme parendada kui, kuna need on üldiselt seotud sissetuleku tasemega liikmesriigis ja liikmesriigi sissetuleku äh, tase peaks peale liberaliseerimist suurenema. teisest küljest liberaliseerimine iseenesest viib ähm, suurenenud konkurentsini, mis võib äh, tootjaid ja valitsusi äh, viia sotsiaalse dumpinguni, tehnikani, vähendades tööõigusnorme ja samamoodi liberaliseerimine võib negatiivselt mõjutada ka ametiühingute mõjuvõimu, mis jällegi omakaudu võib äh, negatiivselt mõjutada tööõigusnorme. nagu ma ütlesin, äh, kuna see info on veel väga varajane, siis ei, on vara järeldusi teha, milline nendest ähm, mõjudest äh, võiks empiiriliselt domineerida samamoodi pean ma ütlema, et ei ole konsensus selles osas, mis puudutab äh, tööõigusnormide sissetoomist äh, vabakaubanduslepetesse või mis tüüpi tööõigusnorme oleks kõige tõhusam ja edukam äh, toetada vabakaubanduslepingu partneritega. minu uurimistöörühm, tegemist on olnud ühise jõupingutusega on viimastel aastatel mitmeid uurimis, teadusuurimisprojekte läbi viinud, mis puudutab Euroopa Liidu lähenemist ja tööõigusnorme, me oleme üritanud mõõta selle mõju nii GSP pluss süsteemi puhul kui ka vabakaubanduslepete puhul. nii nagu üldiselt uurimustes, siis ka me oleme näinud väga vähe tõendeid selle mõju kohta, mida need äh, kaubanduspoliitikad äh, tööõigusnormidele avaldavad, aga raske on seda, äh, selle puudumist seostada kas siis sellega, et praegu on veel liiga vara hinnata empiirilist mõju, võib-olla on ka see seotud andmete kättesaadavusega või kättesaamatusega ja samuti võib see olla ka seotud lähenemise enda küsimusega. üldiselt öeldes oleme me leidnud, et õigusnormide sissetoomine vabakaubanduslepetes on muutunud ambitsioonikamaks viimase kaheksa aasta jooksul, mis puudutab nii sisulist külge, haldusmehhanismi kui ka jõustamismehhanisme ja see ei ole üllatav, et see on äh, ühtinud selle koja äh, suureneva rolliga äh, pärast Lissaboni lepingu jõustumist. oluline on see, et kaubandussuhted Euroopa Liidu ja mitmete arenguriikidega on üle läinud GSP plussi põhimõttelt äh, rohkem vabakaubanduslepeteni. ja meie arvates on oluline see, et tööõigusnormid ja hiljutistes vabakaubanduslepetes on mitmeid nõrkusi võrreldes GSP pluss süsteemiga, ehk siis ei ole nõudmisi riikidel ratifitseerida ILO põhikonventsioone, vabakaubanduslepete eh, puhul see on nii, GSP puhul on see vastupidi, mingisuguseid sanktsioone ei ole ja ei ole ka sarnast ametlikku seiremehhanismi eh, vabakaubanduslepende puhul, kui GSP plussi osas on ette nähtud. seega, ja see on meie esimene soovitus, mille juurde ma pärast tagasi tulen me soovime tugevdada tööõigusnorme vabakaubanduslepete puhul. esiteks, vähemalt sisse tuues sanktsioonimehhanismid, mida on võimalik rakendada, kui kõik teised äh, koostöömehhanismid on ebaõnnestunud ja teiseks äh, tugevdades ähm, koostöösätteid vabakaubanduslepete puhul. ja konkreetsemad ettepanekud selle kohta on uurimus loomulikult ära toodud ma võrdlen Euroopa Liidu ja USA lähenemist kaubanduse tööhõivele ja siin on kokkuvõttev see äh, kahe äh, tabel, mis on uurimuses äh, kahe slaidiga, loomulikult ei saa ma teile kõiki detaile tabelist hetkel siin välja tuua. USA lähenemine on Äh, pigem enam sarnane, kui eeldatakse, võib öelda, et Euroopa Liidu lähenemine on ambitsioonikam sisulisest valdkonnast, eriti mis puudutab äh, viidet ILO deklaratsioonile, samas kui USA lähenemine äh, puudutab ambitsioonikamat lahendust jõustamise valdkonnas ja sellest räägime oma ettekande lõpus lähemalt kui vaadata põhitööõigusnorme USA puhul, siis loomulikult peab nentima, enamus teist on kindlasti sellega kursis, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on äh, kõik kaheksa põhi-ILO konventsiooni äh, ratifitseerinud, USA samas on ratifitseerinud neist ainult kaks. USA väidab sageli, et ta peab kinni nendest põhikonventsioonidest, ka nendest, eh, mida ta ei ole ratifitseerinud. Eh, nii õiguses kui ka tegelikkuses on mitmeid eh, vaatlejaid, kes sellega nõus ei ole ja see on pikalt kajastatud vastava mõjuanalüüsi dokumendis, mis circa kuu aega tagasi avaldati nagu te tõenäoliselt teate, siis Euroopa Parlament oma resolutsioonis eelmisel aastal soovis komisjonilt äh, tagatist, et TTIP nõuaks äh, USA-le kõikide nende põhikonventsioonide äh, ratifitseerimist. loomulikult on tegemist poliitilise otsusega, aga me oleme leidnud teatud põhjendusi, millega on võimalik väita, et põhi-ILO konventsioonide ratifitseerimine on oluline vähemalt kahel põhjusel. esiteks, see võimaldab ILO järelevalvemehhanismil masinavärgil käivituda ja teiseks jõustab see samuti kui USA ratifitseeriks need kuus, siis äh, annaks see jõudu juurde ILO-le, mis pikemas perspektiivis sotsiaalmõõtme üleilmastumisel äh, oleks kasulik Euroopa Komisjoni äh, ettepanek tööõigusnormide teemal, nii nagu see on äh, selles ettepanekus, mis avaldati kuuendal novembril kaks tuhat viisteist, TTIP-i kaubandus- ja jätkusuutlike arengu ettepanekus siin on teatud sisulisi äh, sätteid, kus äh, pikalt kirjeldatakse kaheksat ILO põhikonventsiooni, aga nõudmata USA-lt nende ratifitseerimist, äh, nagu praeguses versioonis on sõnastatud. nii palju siis sisulisest küljest. nüüd sätted, mis puudutavad juhtimist ja jõustamist on komisjoni tekstist tahtlikult välja jäetud ja komisjon väidab, et seda on tehtud sellepärast, et kõigepealt soovitakse saavutada kompromiss sisulises osas. meie väidame vastavalt oma analüüsile, et äh, kompromiss Euroopa Liidu ja USA lähenemisi, lähenemise vahel kõrgel tasandil on võimalik kui USA kiidab heaks ambitsioonikama sisulise sätte ja kui Euroopa Liit aktsepteeriks USA ambitsioonikama jõustamise lähenemise, see tähendab sisse tuua võimalus äh, sanktsioonideks. USA kaubanduse esindajal on vastav mandaat Äh, kongressi poolt, äh, mis äh, eelmise aasta suvel vastu võeti. nüüd lõpetuseks meie põhilised soovitused. üldiselt väidame me, et tänu ebakindlusele, mis puudutab TTIP-i ja töö ja tööõigusnormide teemal olevad kokkulepped, Euroopa Liit peaks lähtuma ettevaatuspõhimõttest äh, ja sellega peame me silmas seda, et on vaja sisse tuua mitmekülgsed sätted koguleppes, mitte piirduda ainult kaubanduse ja ja jätkusuutliku arengu peatükiga ja sel viisil saaks TTIP-i kasutada võimalusena selleks, et olulisel määral Euroopa Liidu lähenemist äh, kaubanduse ja tööjõu valdkonnas edendada ja nagu ma juba ütlesin, siis see puudutaks Euroopa Liidu USA lähenemise integreerimist pigem kõrgemal, mitte madalaimal tasandil, sealhulgas kaasates siis sanktsioonide mehhanismi ja samuti viitasime ka sellele, et on vaja tugevdada eh, koostöösätteid kaubanduslepete puhul kolmandaks, eh, ühtlustades tööjõu kaitset kogu leppe jooksul, seda ma ei ole eriti veel käsitlenud selles ettekandes, aga see on pikalt kirjeldatud meie uurimuses. sama puudutab ka seda, et on vaja tugevdada meetmeid, et tagada nende kaitse, kes kõige enam kaotavad ja ma tahaksin rõhutada, et see on tõesti oluline mida me arutame äh, nii äh, teoreetilisel kui ka praktilisel tasandil. ja samuti oleks see äh, kasulik Euroopa Liidule, kui TISA ja TTIP-iga järgnevad tegevused viiksid sellise tegevuskava väljatöötamisega, mis meie teadmisi süvendaks kaubanduslepete osas nii tööõigusnormide osas kui ka erinevate äh, tööstandardite puhul seoses vabakaubanduslepetega, aitäh ja jään ootama teie äh, märkusi. aitäh ja sõna saavad need, kes on sõna soovinud. kõigepealt Maria Reena, palun sotsiaaldemokraatidest. suur tänu, proua esimees aitäh nende kahe ettekande eest uurimuste kohta. ma tahaksin eriti tänada esimest sõnavõtjat, seda teist uurimust tunnen ma väga hästi, aga tahaksin tänada esimest sellepärast, et tegemist on esimese korraga, kus me näeme uurimust TTIP-i kohta, kus näidatakse, et sellel võivad olla ka negatiivsed mõjud minu arvates on väga hea seda välja öelda, sest viimane komi-, Euroopa Komisjoni uurimus oli üsnagi eriline, sellepärast see avaldati samal ajal kui teil, aga seal olid ära toodud ainult positiivsed mõjud. see, et äh, on välja toodud, et seal võib olla ka kaotajad, võimaldavad meil paika panna vajalikud meetmed, et neid kaitsta. kui öelda, et on ainult äh, positiivsed küljed, siis on see vale, teie uurimus näitab seda ja mitte midagi ei ole siis ju võimalik tulevikuks ette näha, kui me seda ei oska ette näha. aitäh äh, selle siira, ausa ettekande eest. kui öeldakse, et põhimõtteliselt on ka kaotajaid äh, selle leppe tõttu, siis äh, öeldakse, et see on lühiajaline. see tähendab, et pikemas perspektiivis turu mõju äh, Äh, viib selliste lahendusteni, kus äh, enam kaotajaid justkui ei oleks. minul on sellega seoses kaks märkus. mida me nimetame pikemaks perspektiiviks ja väga oluline on see määratleda ning lisaks need äh, turumõjud, ma mõistan seda, aga kui see puudutab ähm, inimesi, siis on see palju keerulisem. neljakümne viie aastase töötaja puhul teatud valdkonnas äh, näiteks metallitööstuse puhul, kus on kahekümneaastane kogemus inimesel ja kuna, kui see sektor kannatab, eriti liberaliseerimise tõttu, eh, ja pikemas perspektiivis öelda, et, eh, et ta leiab omale koha, sellepärast et eh, ta ei suuda enam ümber õppida, seda esiteks, ja teiseks, isegi kui ta suudab mingi ümberõppe läbida, siis kuidas tagada see, et tema piirkonnas on uusi valdkondi, mis, kus tekib uusi töökohti? ja siin uurimuses ei ole välja toodud, millised on need piirkonnad, kes võidavad ja, ja kes kaotavad. mis on need valdkonnad eh, sek-, eh, piirkondades, mis võidavad ja mis kaotavad? meil on vaja, selleks, et leida lahendusi, eh, on see keeruline, sest see analüüs ei võta seda arvesse millised on need kõige äärepoolsemad riigid, kes on need kaotajad, need on siin põhimõtteliselt välja toodud, aga ei ole täpselt öeldud, kus ja millistel sektoritel on kõige suurem mõju ja minu arvates komisjon võib-olla võiks äh, oma tööd äh, selles osas äh, täiendada. see, mis mind huvitab kõige enam selles uurimuses, puudutab lõppu, alates leheküljest kakskümmend kaks mul on äh, tõsine raskus seoses selle uurimusega ja ma äh, esitaksin siin küsimuse teadlastele. tsiteerin teid, kui öelda, et kaubandusteooria on pikka aega rõhutanud seda, et äh, tööturu piirangud mõjutavad potentsiaalseid positiivseid mõjusid või toovad kaasa negatiivseid mõjusid äh, kaubanduspoliitikas. see teeb mulle hirmu, sest nagu te teate, siis praegusel hetkel Euroopas on juba väga palju küsimusi, mida esitatakse äh, seoses meie tööturu jäikusega ja viidatakse konkurentsivõime puudusele meie ettevõte. mina ei räägi, et tegemist oleks jäikusega, äh, tööturu kaitse ja töötajate ähm, õiguste kaitse on oluline, see ei ole mingisugune piiratus või jäikus, aga kui siin äh, sellised mõisted välja tuuakse, siis tekitab see probleeme. uurimus on öeldud, et kui madal äh, palk ja madal kvalifikatsioon ei kohandu rahvusvahelise konkurentsiga, siis äh, viib see töötuseni. et äh, palkade indekseerimine on Euroopa konkurentsivõimele halb. see, kui ma loen seda uurimust, siis võin ma seda tõlgendada, et on vaja kohanduda äh, Ameerika paindlikkusega ja samas on ei ole vaja enam palkade indekseerimist, mina ei ole absoluutselt sellega nõus. alustuseks jah, kiitsin seda uurimust, et raskused olid välja toodud, aga kui uurimustes on välja tehtud selliseid avaldusi, siis ma leian, et see on väga poliitiline ja mina isiklikult ei ole nõus sellega, et öelda, et kaubanduslepetega nagu TTIP-iga e hakkame me töötajate õigusi mõjutama, mida on, mis on raske tööga saavutatud meil on vaja standardeid tõsta äh, ja ma tahaksin teada, milline on teie vastus äh, just äh, selle lehekülje kakskümmend kaks kohta, mis tundub mulle väga poliitilisena, aitäh. aitäh, ma arvan, et lähtume küsimus, jätkame küsimustega. ja kui piisavalt vastuseid lõpus ei tule, siis kordame neid ja nüüd saab sõna proua, härra äh, Kristjanson. suur tänu, äh, proua esimees. kõigepealt äh, sooviksin tänada uurimuste arvamusi, uurim-, autoreid tehtud töö eest. me andsime teile raske ülesande ette näha mõjusid lepingu osas, mida ei eksisteeri. TTIP on hetkel ainult alles läbirääkimistes ja seega uurimused nende mõju kohta on lihtsalt äh, prognoos, aga vaatamata erinevatele ohtudele on TTIP ka võimalus selleks, et äh, äh, paika panna kõrgemad standardid kaubanduse osas Euroopa Liidu ja USA vahel. keskkonna, tervishoiu, tarbijakaitse ja tööõigusnormide osas juhul, kui TTIP ellu viiakse, siis saab sellest üleilmne võrdluspunkt. üldiselt me näeme, et TTIP-i lepe on kindlasti positiivne nii majanduskasvu kui ka tööhõive osas. see uurimus rõhutab vajalus, vajadust paika panna prioriteedid koolituse ja hariduse osas Euroopas selleks, et oleks inimestel võimalik kiiresti ja lihtsalt äh, kasvavates tööstustes saada töökoht siin rõhutatakse ka vajadust investeerida teadusarengusse ja innovatsiooni selleks, et tagada konkurentsivõimeline tööstus, kõrgetasemelised töökohad kõrgete palkadega Euroopas. see on progressiivne sotsiaaldemokraatlik vastus sellele, kuidas tagada, et TTIP toob kasu Euroopa töötajatele. minu küsimus teile on järgmine, kas ähm, teadlased on nõus, et on võimalik äh, potentsiaalseid ohte äh, Äh, kohandada äh, lühemas perspektiivis, kui me investeerime piisavalt väljaõppesse, haridusse ja sotsiaalkindlustusse. kas teil on mingisuguseid muid, äh, muud infot uurimuste kohta lisaks välja toodutele, kus näidatakse töökohtade kaotusele pikemas perspektiivis, aitäh! aitäh, Juta Steinruck, palun! ja, jah, suur tänu mõlemale eksperdile uuringute tutvustamise eest. meie jaoks, tööhõivekomisjoni jaoks on ju tõesti näha ka võimalikke arenguid ja arenguid üleüldiselt äh, tööturul, arvestades ka tööstandardeid äh, selleks, et me võimalikult vara kõikides poliitikavaldkondades saaksime midagi ette võtta, ennetavalt äh, või siis ka hiljem kohandades. ja see, mida siin just ka just öeldi, me peame tõesti parimad võimalikud standardid mõlemal poolel paika saama. see peab olema meie eesmärgiks parimad standardid nii USA kui ka Euroopa kodanikele, selleks et nad saaksid nendest kaubanduslepingutest ka kasu. mul on küsimus mõlemale eksperdile. siin komisjonis oleme me väga palju rääkinud sellest, mis, mida muudut-, mida muudab digitaliseerimine töömaailmas. me teame, et Äh, tekivad täiesti uued tööturud, täiesti uued töötamise võimalused. kas te mõlemad nii tööstandardite kui ka töösuhete äh, muutmise äh, aspektid arvestasite ka sisse nende uuringute puhul, sest kaubandus mängib ju üleüldiselt väga suurt rolli ka Euroopa arengus you, madam Ans-. aitäh, proua Ansander, palun järgmisena. Merci, madame la president. suur tänu, proua esimees. ka mina sooviksin teid tänada väga äh, huvitavate tähelepanekute eest, mis te meiega jagasite ja mulle jäi mulje, et väga palju on vaja veel ära teha, vähemalt äh, teadusvaldkonnas samas äh, mõistsime, et selline lepe nagu TTIP äh, võib omada ka negatiivset mõju äh, lühemas perspektiivis ja olukord võib seejärel stabiliseerida. Te tõite välja mm, teatud punktid selle kohta, kuidas oleks võimalik Äh, näiteks seda suurenevat töötust leevendada, mis esialgu aset leiab. samuti rääkisite te äh, Euroopa äh, globaliseerimise kohandamise fondi rahastamisest, aga lõppude lõpuks ei öelnud te väga palju selles osas, mis puudutab pädevusi ja kolleeg viitas ka sellele, sellise leppe allakirjutamine eeldab uusi pädevusi, nii nagu äh, me näeme ka äh, äh, digiettevõtlusega äh, seoses, kuidas me saaksime neid pädevusi toetada, tingimata ei ole tegemist samade isikutega, kes nendest lepetest võivad kasu saada just tööhõive osas. mul on veel üks küsimus. Te rääkisite mõjust, mida leppe alla, allkirjastamine võib omada ja mul tekkis küsimus, kas on vahet äh, VKE-de osas, kas äh, te äh, uurisite ka seda teemat, kas selle kohta on mingisugust info, mida te saate meile anda ja lõpetuseks, mis puudutab tööõigusnorme, te rõhutasite seda, et on vaja kaitsta meie standardeid ja ma olen täiesti nõus teiega selles osas aga mul tekkis küsimus, kas tööõigusnormide teemal on mingisuguseid elemeid, mis võiksid olla huvipakkuvad, mida saaks kasutada USA puhul, USA-st üle võttes, mida meil hetkel ei ole, selleks et kaitsta meie töötajaid, mis võiksid olla huvitavad ja millest võiks inspiratsiooni saada, aitäh! Thank you, Mr Hots. Floor is yours. Aitäh, härra Holt. Dziękuję pani przewodnicząca. Oczywiście ja w swoim imieniu mm, przedstawię. Aitäh. proua esimees. ka mul on mõned arvamused ja kommentaarid ja ma alustaksin üldisest arvamusest, mis puudutab TTIP lepingut arvamused TTIP-i kohta on erinevad, on neid, kes leiavad, et see on hea, teised äh, on sellele vastu ja toovad välja ohud. on ka need, kes ütlevad, et kaubandustõkete kõrvaldamine aitab Euroopa Liidul liikmesriikidel äh, edasi areneda, aga teised ütlevad, et äh, see leping teenib ainult suurte ettevõtete ja pankade huve. teiselt poolt on ka võimalusi VKE-de jaoks samamoodi tänu sellele lepingule. mõtlesin just äh, tootemahtude ja töökohtade peale. esimene kõneleja ütles, et äh, TTIP äh, on kasulik kõigile. on tegelikult Äh, piinlik lugu see, et kõigil ei olnud võimalik äh, TTIP-iga tutvuda. TTIP äh, lepingu üle räägiti läbi kattevarju all ja ülepeakaela. mõte nüüd kümme miljonit töökohta luua on tõesti suurepärane. aga me räägime kaheksasaja viiekümnest miljonist inimesest üheskoos, siis see number ei olegi enam nii äh, muljetavaldav. Need uuringud näitavad, et Euroopa saab kasu USA investeeringutest, aga me peaksime mõtlema ka investorite kaitsjate süsteemi ja eraviisiliste vahekohtute peale, mis hakkavad otsuseid vastu võtma ja meil ei ole mitte mingit kontrolli nende üle. Äh, Ameerikas on äh, frakkimine vägagi levinud äh, selleks, et kildagaasi toota, see aga kahjustab keskkonda. ja need äh, erasektori kohtud äh, konflikti korral võivad äh, väga suuri kahjusid tekitada äh, liikmesriikidele. härra Felbermeier rääkis sellest, et töötuse määr võib äh, suureneda. ma arvan, et väga raske on töötule Euroopa Liidus selgitada, et no kuule, et praegusel hetkel oled sa veel kolm aastat töötu, aga paari aasta pärast äh, töötuse määr langeb ja sa saad uuesti tööd mina olen pärit Poolast ja Poolas on meil väga hea kvaliteediga toiduained ja minule küll ei meeldi see mõte, et ma peaksin siin hakkama kloorikanasid sööma või siis hormoonidega toidetud äh, veiste liha või et äh, geenmuundatud organismid on minu toidus. ehk siis see, mis on äh, täiesti tavaline USA-s, nii et ma ei usu, et meie ülesanne on luua töökohti sellistes valdkondades, see ei saa ju Euroopa Liidu heaks olla hea või kuidas. siin paljudes liikmesriikides on see leping suureks ohuks ka põllumajandusele, samamoodi keemiatööstusele väetised näiteks. USA-s ei ole selliseid rangeid keskkonnakaitsenõudeid, nii et nad võivad väga odavalt toota just tänu väetistele. ja kõik Euroopa Liidu liikmesriigid satuvad siis nende toodete tulva alla toodete, mida muidu võib-olla Euroopa Liitu ei lubataks. ma ei saa aru, miks USA ei pea alla kirjutama ILO konventsioonidele. tegelikult on ju nii, et ükskõik millisel tööturul on sinu kõige väärtuslikumaks ressursiks tööjõud. USA-s ei ole Eh, töövõtjaid nõukogus esindatud eh, eh, ametiühingutel on ainult imepisikene roll, kui üldse me ei tea, mis saab kogunemisvabaduse reeglitest äh, kollektiivsetest palgaläbirääkimistest, mittediskrimineerimise nõudest, sundtööjõust, me ju ei tea tegelikult mitte midagi äh, selle kohta, mida TTIP selle kohta ütleb. ja see nüüd, et äh, USA ei pea kaheksale ILO konventsioonile alla kirjutama tõesti, kui selle peale mõelda, siis tekib küsimus, et äh, kelle jaoks see TTIP üldse loodud on? kas tegemist on lepinguga partnerite vahel või on tegemist sellega, et üks pool surub Euroopa Liidule peale oma tahtmise Euroopa Liidule, mis äh, ei ole võimeline selles võitluses äh, vastu hakkama ja teatud liikmesriikide jaoks on kahjud suuremad kui teiste jaoks. ma arvan, et on väga kahju, et meil ei ole siin piisavalt teaduslikke uuringuid ma ei taha siin kritiseerida, ma saan aru, et on väga raske siin ennustada, eriti kui me räägime tulevikust. aga ma saan aru, et need teaduslikud uuringud, mis on siiamaani tehtud, põhinevad simulatsioonidel ja nad on sellepärast ebakindlad. aga partnerluslepingule allakirjutamine ja ratifitseerimine lepingu puhul, mis ei põhine partnerlusel, tekitab mulle muret ja ma tahtsin seda lihtsalt välja öelda. aitäh ja järgmisena proua McIntyre. aitäh, proua esimees mina leian, et need uuringud on väga-väga huvitavad, seal on palju informatsiooni, nii et suur tänu mõlemale eksperdile, kes neid täna siin esitlesid. ma leidsin nendest esitustest paar väga huvitavat fakti, väga huvitav oli see, et äh, need ettevõtted, mis ekspordivad, äh, äh, neil läheb paremini kui nendel, kes ei tee seda, et seal on kõrgema kvaliteediga töökohad. ja tõesti, ma nüüd tahaksin ka teada saada, et kas kaubandus jääb siseturule või äh, ka väljaspoole. on ilmselge, et see kaubandus on väga tähtis äh, nagunii. ja kaubanduse üldine tähtsus ka ning see, kuidas ta on seotud töökohtadega mind ilmselgelt Äh, huvitab see, et äh, lühiajaliselt võib äh, töökohtade arv väheneda, aga pikaajaliselt siiski suureneda. see on tegelikult ju nii tehnoloogia arengu valguses ka olnud, et et mingil hetkel jah, võib-olla autotee kokkupanejad kaotasid küll töö, aga üleüldiselt autotööstus äh, ju võitis. nüüd see, kuidas teie siin majanduslangust ja tõusu ette ennustasite, kas see on TTIP-i pärast või üleüldiselt tehnoloogilise innovatsiooni pärast. me leiame, et tehnoloogiline innovatsioon peab toimuma nagunii, me leiame, et inimesed peavad äh, liikuma mittevajalikelt töökohtadelt äh, uutele töökohtadele, nii et me peame tõesti oskusi toetama, koolitama inimesi, ette nägema ka seda, millistes sektorites uued töökohad tekivad ja et kas see on nüüd äh, TTIP-i tulemusel või ka üleüldiselt, äh, sellepärast et tehnoloogia areneb edasi ja innovatsioon ka, see on ka tähtis küsimus, millele tasub mõelda. üks huvitav aspekt, mida ma ka tahtsin teada saada kaubanduse küsimuse valguses, oli see, et äh, siin tuuakse välja see, et tundub küll, et teatud riigid ekspordivad rohkem kui teised. aga me peame, ja ma nüüd tsiteerin, aga see on kõigest umbmäärane info selle kohta, mis saab Atlandi-ülesest kaubandusest, sest väga paljud Ida-Euroopa liikmesriigid toodavad nii-öelda ähm, vahetooteid ja siis lõpliku toote paneb kokku keegi teine, kes seda siis ekspordib. jah, Ühendkuningriik ekspordib küll palju, aga need äh, tooted, mis pannakse Ühendkuningriigis kokku, tulevad teistest riikidest ja on tähtsaks osaks äh, meie ekspordist, nii et äh, ma arvan, et tähtis oleks ka rohkem aru saada, millised on need ühenduslülid Euroopa Liidus sees ja et siis need äh, tooteahelas need, äh, kust tulevad need äh, teised ja kolmandad tarnijad? veel üks küsimus. me teame et, et kaheksakümmend viis protsenti uutest töökohtadest luuakse väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes Euroopas kas meil on rohkem informatsiooni või kavatseme me rohkem saada informatsiooni ka selle kohta, kuidas TTIP mõjutab äh, VKE-de sektorit ja nende võimalust töökohti luua? meile tihti räägitakse, et ainsad, kes TTIP-ist äh, kasu saavad, on suured ettevõtted. aga ma kardan, et äh, päris nii see ei ole et tegelikult on ka VKE-de jaoks suur potentsiaal olemas ja ma tahaksin sellest rohkem teada saada. aitäh! viimane lühike küsimus härra Mariaselt selleks, et me saaksime ka vastused ära kuulata. härra Marias, palun. aitäh, proua esimees. ma arvan, et need arutelud on väga tähtsad. me räägime TTIP-i mõjust äh, tööjõule ja tööstandarditele, standarditele üleüldiselt tööhõivele, aga Kreekas muretsetakse väga palju just äh, mõju pärast põllumajandussektorile, sest äh, meil on tooted, äh, millel on kaitstud geograafiline tähis, nagu näiteks Kreeka feta juust või kalamata oliivid me käisime novembrikuus USA-s ja me arutasime seda küsimust äh, ka läbirääkijatega, nemad ütlesid, et see kõik on väga selge, et nemad küll ei kavatse tunnistada mitte ühtegi kaitstud geograafilist äh, tähist Kreeka jaoks on see aga tähtis küsimus, sellepärast et põllumajandussektor Kreekas on üpris konkurentsivõimeline, eriti kui me räägime kõrge kvaliteediga toodetest ja spetsiifilistest toodetest, nagu näiteks uusoo. kui neid tooteid ei kaitsta, siis te võite endale väga hästi ette kujutada, kuidas see mõjutab äh, äh, töövõtjaid põllumajandussektoris. nii et ma tahaksin teada, kas te ka selle küsimusega tegelesite ja kuidas see mõjutab tööhõivet. ja siis äh, veel üks asi. Te teate, et äh, Kreeka on alla kirjutanud vastastikuse mõistmise memorandumile, meil on väga palju töötuid inimesi ja kui turgusid avatakse veelgi rohkem, siis mul on jäänud mulje ja väga paljud kinnitavad seda, et paljud Kreeka ettevõtted peavad uksed kinni panema meil ei ole võimalik kasu lõigata turgude avamisest, äh, mis peaks tulema siis äh, TTIP-i kaudu. kas te olete teinud uuringuid ka selle kohta, kuidas TTIP mõjutab Kreeka ettevõtteid ja töökohti, eriti just VKE-sid, sest meil on jäänud mulje, et kui tööturgusid avatakse veelgi rohkem, siis see toob endaga kaasa ka rohkem probleeme. siis veel ka tööstandardid. Kreekas on meil päris karmid standardid paigas, kaitse on olemas, aga kui nüüd USA hakkab Euroopa Liidule survet avaldama, siis äh, tööturgudele viiakse sisse veelgi rohkem paindlikkust. palun kümme sekundit veel, proua esimees. Äh, need on minu küsimused tulla äh, Need on minu küsimused teile, kas te olete sellega tegelenud või kas te olete uurinud Kreeka olukorda, arvestades neid rahasüste ja majanduslikke olukordi? kui tõlgid lubavad, ütleb proua esimees, siis on teil mõlemal viis minutit selleks, et vastata kõikidele nendele küsimustele. ja kommenteerida siis ka, palun. You choose, great. Thank you very much uh,, I am happy uh.... aitäh, mul on väga hea meel et sellest uuringust on kasu mul oli väga hea meel kuulata ära teie esimesed kommentaarid, teine pool mulle väga ei meeldinud. ma ei leia, et me peaksime vähendama oma töötajate kaitset, see ei olnud see, mida ma tahtsin teile öelda selle uuringuga, tahtsin öelda, et tähtis on kaitsta töövõtjaid, mitte töökohti et me tõesti hooliksime siis nii-öelda inimestest, mitte aga mingitest ametipostidest, et tähtis ei ole mitte töökohtade kaitsmine, vaid töövõtjate kaitsmine. ja minu viimasel slaidil oli see ka kirjas, et äh, töövõtjaid tuleb aidata raskustest ülesaamisel, äh, kui need tekivad kaubanduses ja meil on tegelikult ju töötukindlustussüsteem selleks just olemas, tegemist on aktiivse tööturu Äh, mõjutamise poliitikaga selleks, et me saaksime aidata töövõtjatel omandada neid oskuseid, mida on vaja selleks, et tööturul hakkama saada. aga Te peaksite endale selgeks tegema ka selle, et kui tööturul äh, olukord ei muutu enam, jääb toppama, et siis siis äh, kaovad ära ka kõik need positiivsed mõjud, just sellepärast ma ütlengi, et me peame olema teiselt poolt ka paindlikud. kui paindlikkus on seotud äh, töövõtjate kaitsega läbi erinevate kaitsesüsteemide, siis on see kõige parem lahendus. härra Kristensen, teie mainisite ka Paldo uuringut äh, ja ütlen teile siin väga selgelt ja otsekohe, et tegemist on tõesti erandiga, meil ei ole väga palju uuringuid, mis sellega tegelevad. praegusel hetkel on neid kolm ja selles mõttes see Capaldo oma, mis oli negatiivne, oli ainus negatiivne ja meil on ka kaks äh, positiivset uuringut, aga muidugi palju rohkem uuringuid tuleb siin veel läbi viia. Äh, proua Steinrück digitaalne revolutsioon, jah, tõesti, teil on täiesti õigus. me ei ole mitte mingeid ennustusi kaasanud selle kohta, milline on tööturg kahekümne aasta pärast, digitaliseerimise pärast ja kuidas see kõik ka TTIP-it mõjutaks, see oleks väga huvitav ja põnev aga siin tekiks kaks probleemi. ma ei tea, millised on TTIP-i üksikasjad, ma arvan, et mitte keegi ei tea seda praegu täpselt ja meil on väga raske ka ette ennustada, milliseks need uued digitaalsed töökohad kujunevad, aga tõesti, sellega tuleb tegeleda. veel üks asi, mida me teame, nimelt tehnoloogilised muutused ja kohanemine Äh, sellega ning uute tehnoloogiate kasutamine, see kiireneb üleilmastumise tõttu, seda me teame. nii et kui meil on nüüd need uued äh, tuuled äh, töökohtade loomisel ja me oleme osaks üleilmsest maailmast, siis tegelikult kõik need protsessid kiirenevad ja sellepärast me peaksime üha rohkem teadvustama seda, et lühiajaliselt võib see endaga kaasa tuua ka negatiivseid mõjusid proua Sander, härra Hots ja proua McIntyre, VKE-d. jah, tõesti, ka selle kohta on uuringuid tehtud. paljud uuringud ütlevad, et ettevõtted Äh, mis kõige rohkem TTIP-ist äh, kasu lõikavad, kõige rohkem on äh, keskmise suurusega ettevõtted, sellepärast et nad ei ole praegu veel USA turul aktiivsed, aga nad on piisavalt suureks, suured selleks, et kasutada võimalust ja siseneda neile turgudele. muidugi kõige väiksemad ettevõtted ei tegele nagunii ekspordiga või neil ei ole tooteid, mida müüa USA turgudel. nii et just keskmise suurusega ettevõtted et Äh, võivad kõige rohkem kasu saada sellest lepingust. küsimus pädevuste kohta esitati ka mitu korda. inimkapital on tõesti üks kõige tähtsam äh, kapitalivormidest ja kõige tähtsam osa ka aktiivses äh, tööturupoliitikas äh, on just see inimkapital ja härra Hots ja härra Marias, teie muretsesite põllumajanduse pärast. tahtsin teile välja tuua uuringu, mida aitasin ka mina äh, läbi viia põllumajanduskomisjoni jaoks, äh, TTIP ja põllumajandus siis. Äh, tõesti, Ameerika põllumajandus on väga konkurentsivõimeline ja teatud valdkondades tõesti võib Euroopa põllumajandusel olla negatiivseid mõjusid, kuid äh, töödeldud äh, toidu puhul tegelikult äh, on võimalik kasu lõigata ja nüüd kaitstud geograafiline tähis on tähtis. Kanada lepingu puhul komisjon oli väga edukas, üle saja neljakümne kirjutati sinna sisse. saalist vastatakse äh, mikrofonid, öeldakse, et setasse ei ole nii. jah jah, noh, feta juustu tõesti ei ole ka Kanada lepingus välja toodud. nii et sellele saja neljakümnele eh, tootele, mis seda lepingus on kirjas, ei, ei ole kaitset TTIP-is, aga võib-olla tõesti mõned on võimalik sisse kirjutada, see on parem kui praegune seis ja väga tähtis on ka see, mida ütlesite teie, proua McIntyre, teiste äh, Äh, arengute kohta, tehnoloogilise innovatsiooni kohta. meil on väga palju tõendeid selle kohta, et tõesti kaubandus toob ümberpaigutusi endaga kaasa, inimesed peavad ähm, töökohti vahetama, aga kui me mõtleme nendele muudatustele üleüldiselt, mis meil toimuvad, majanduslikele muudatustele siis tegelikult see tööturude, tööturgudel toimuvad muudatused on väga väikesed. tõesti, äh, me peaksime pigem ära kasutama neid positiivseid efekte ja mitte jääma nii-öelda olukorra külmutamise juurde. aitäh ja härra De Vill, palun järgmisena aitäh kõikide nende kommentaaride eest, mul on väga hea meel näha, et äh, paljud teist on meie uuringuid juba väga põhjalikult lugenud. mul kahjuks vist ei ole võimalik kõikidele küsimustele vastata mitte ainult sellepärast, et aeg on otsas, vaid ka sellepärast, et äh, mõned küsimused äh, lähevad kaugemale minu teadmistest, nii et ma vastan nendele küsimustele, mille puhul ma tunnen, et ma tõesti öö, äh, oskan ka vastata härra Kristensen, kui ma teie nime nüüd õigesti välja hääldasin. Teie küsimus selle kohta, kuidas potentsiaalseid äh, negati-, võimalikke negatiivseid äh, mõjusid äh, tasandada. meie uuringu eesmärgiks oligi mõtteid just selle kohta leida, ma arvan, et siin tuleb tõesti küsimusele kahepoolselt läheneda. ühelt poolt tuleks vähendada sotsiaalset dumpingu võimalusi erinevate sätete kaudu lep-, kogu lepingus ja teiseks äh, sisepoliitiliselt, äh, mõtlen nüüd nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriikide tasandit eri, äh, tasandit eriti, et tuleb hoolitseda sellest, et sotsiaalne kaitse toimiks, tööturupoliitika toimiks ja tegelikult meil on ka uuringuid selle kohta, mis näitab, et äh, korralikult toimiv heaoluriik ei aita kaasa mitte ainult konkurentsivõimele, see tuli välja ka teie uuringust, vaid et sellega on võimalik ähm, toetada ka avatud majanduspoliitikaid. ja selle juurde tuleks äh, Äh, kaasa tulla ka majanduse, majandus ja poliitilise konteksti puhul, üleüldiselt näiteks Harvardi äh, uuringud näitavad seda. proua Steinrück, ma ei ole tööturupoliitika ekspert, nii et mul on väga raske kommenteerida seda, kuidas digitaliseerimine äh, mõjutab tööturgusid, aga see on väga tähtis, eriti just äh, majandusvaldkonnas ja see mõjutab ju ka tegelikult vabakaubanduslepinguid ja võimalikke ohtusid äh, tööstandarditel, aga selle kohta ma väga palju öelda ei oska. Teie küsimus, proua Sander, et mida saaks Euroopa Liit USA-lt õppida? töötingimuste ja tööseaduste osas mul ei ole tegelikult ühtegi näidet selle kohta, kus USA-s äh, töötajate kaitse oleks parem kui Euroopa Liidus. jah, äh, üha rohkem ja tugevamalt oleme kritiseerinud USA-d äh, ja teatud reforme, õigust tööle, reform mis on läbi viidud äh, mitmes osariigis äh, viimastel aastatel. aga tuleb toonitada seda, et äh, tegelikult Euroopa Liidu sees on ka erinevusi ja tegelikult äh, ma tõin oma esituses välja selle, et kõik liikmesriigid on kaheksale ILO konventsioonile alla kirjutanud, aga töötajate kaitse praktiliselt äh, seal on küll tõesti probleeme ka Euroopa Liidus sees või vähemalt erinevusi. ja lõpetuseks äh, teie küsimus, mida meie siin kojas saaksime teha, arvestades äh, seda, et meid piiravad ka äh, pädevuste jaotused vastavalt lepingutele Euroopa globaliseerumisega kohanemise fond, millega professor Feldermeier välja tõi, on üheks võimaluseks. ja teiseks, ja ma tean, et äh, osaliselt on see hoopis teine lugu, aga te võiksite seal leida ühenduslülisid äh, ka nendes aruteludes, mida teie siin peate, mulle tundub, et isegi eile rääkisite te sellest, kuidas automaatseid äh, stabilisaatoreid sisse viia kas euroalal või üleüldiselt Euroopa Liidus nagu näiteks äh, Euroopa Liidu tasandil töötukindlustus. Äh, tõesti väga tähtis on hoolitseda euroala jätkusuutlikkuse eest, aga ma arvan, et äh, me peaksime mõtlema ka asümmeetrilistele mõjudele, mis tulenevad äh, kaubanduse liberaliseerimisest ja et need automaatsed stabilisaatorid võiksid siis olla ka vastuseks selleks, et äh, äh, aidata neid liikmesriike, mis äh, kaubanduslepingutest, äh, kaubanduslepingute tõttu kaotavad. ja ma arvan, et äh, avatud üleilmses maailmas stabiilsuse tagamine on väga tähtis ja praegusel hetkel on see mingil määral siiski ohu all. aitäh! aitäh teile mõlemale! kõikide nende mõtete jagamise eest. meil on ka need äh, uuringud olemas seal laual, nii et te võite endale need ka kaasa võtta. kui meil on vaja teie slaide, sest need ei ole ah,, need ei ole siin uuringus sees, aga nad on veebileheküljel, nii et äh, pöördume teie poole, kui meil on vaja veel lisainformatsiooni ja ma arvan, et tegemist on väga-väga huvitava küsimusega just selle komisjoni jaoks ja nagu te võib-olla juba aru saite, mõned selle komisjoni liikmed on ka Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni asendusliikmed suur,. suur-suur tänu teile! Äh, esimees tänab ka tõlkijaid ja kell kolm täpselt alustame me viimase hääletusvooruga enne suvepuhkust. ja see on tähtis, nii et kohtume juba varsti ning aitäh!